Het is een interparlementaire, dus dat je niet denkt waarom blijft. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Austatud daamid ja härrad. alustame tööd, alustame seda allkomisjoni tööd. tänane sedekomisjoni koosolek ei ole väga pikk aga kõigepealt ma sooviksin öelda sooja tere tulemus, tere tulemast proua Hennisele, meie endisele äh, kolleegile, kes äh, on äh, nüüdseks ähm, Hollandi kaitseminister, ta on kaitseminister aasta. palju tänu, et olete tulnud meile täna külla. enne detsembrikuist ülemkogu, mis pühendatakse ühisele julgeoleku ja kaitsepoliitikale soovime ära kuulata liikmesriikide kaitseministrid, mitte kõik ei ole näidanud valmisolekut siia tulla. siiski suur tänu teile, et olete täna meie ette tulnud selleks, et arutada ühist kaitsepoliitikat. möödunud nädalal käisin Kabulis ja, ja, ja nägin, kui kui palju oli seal ähm, Hollandi väekontingenti ka Malis, ehk äh, Holland annab väga suure panuse Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitikasse. Mm, Holland teeb koostööd ähm, Belgiaga, mereväe koostöö küsimuses äh, ka Saksamaaga ehk äh, te olete esirinnas ka ressursside koondamisel ja jagamisel. nii palju tänu veel kord selle eest, et olete täna siia tulnud, ma tean, et teie ajakava on väga tihe, seetõttu püüame tõesti täna ähm, teha lühidalt. jah, aitäh! nagu osad teist äh, teavad, siis olen olnud äh, teie endine kolleeg, äh, lahkusin Euroopa Parlamendist kahe tuhande kümnendal aastal, ehk siia on alati väga kena tagasi tulla. mõni aeg tagasi mm, Euroopa Parlamendi liikmena olin mõned aastad Riias, Lätis, ähm, töötasin Euroopa Komisjoni nimel seal ja äh, Läti oli siis alles ähm, Euroopa Liidu kandidaatriik ja riigis ma, ma nägin, et äh, vabadust, julgeolekut ja jõukust ei saa kunagi võtta iseenesestmõistetavana. Ähm, et selline turvaline keskkond, kus mina olen üles kasvanud, ei ole iseenesestmõistetav ja selle eest tasub võidelda, võidelda ja seda iga päev. ja Valgevenes, äh, kus ma püüdsin külastada opositsiooni, sai see veelgi selgemaks, nii kui ma jõudsin Valgevene piirile, saadeti mind piirilt tagasi, mind ei lubatud riiki Lukašenka poolt. ehk see tugevdas minu veendumust, et Euroopa mängib võtmetähtsusega rolli julgeoleku ja kaitse tagamisel ja demokraatlike väärtuste edendamisel stabiilsus ja demokraatia sellistes riikides nagu Valgevene ei ole kasuks ainult nende riikide kodanikele, vaid need on väga paljugi Euroopa huvides. ma usun, et me oleme kõik ühel meelel, et ähm, julgeolek meie piiridel ja kogu maailmas mõjutab otseselt meie endi julgeolekut ja jõukust Euroopa kaasatus konfliktipiirkondades ei ole suunatud ainult sellele, et võidelda terrorismi vastu, vaid see kaitseb meie kaubandusteid. kaubavahetus on ääretult oluline, meil on vaja äh, saada tooret oma tööstuse jaoks, ehk äh, tõepoolest äh, me ei saa selga pöörata nendele mm, tulekahjudele, mis piirkondades lõõmavad ja tulekahjude puhul, nagu te teate, siis tuul pöördub ja ootamatult tuleb see kõik meie suunas. maailmas me näeme, et jõudude tasakaal on muutumas, tulevad uued tegijad mängu, mõjud muutuvad, ehk olukord on väga keerukas ja ei ole prognoositav. ma olen veendunud, et kõike seda arvestades suudab Euroopa toime tulla ähm, ohtudega, kui me teeme koostööd. meil on vaja aktiivsemat, sidusamat ja võimekamat Euroopa Liitu julgeoleku ja kaitse valdkonnas. me peame oma koormat jagama, äh, sealhulgas ka võttes arvesse kõiki ohtusid. ja me peame saatma selge signaali Ühendriikidele, meie väga olulisele partnerile kes on äh, aidanud äh, julgeolekut koos Euroopaga tagada üle kuuekümne viie aasta. Ähm, on olnud neid, kes on väitnud, et Euroopa äh, tugevnemine julgeoleku kaitse valdkonnas kahjustab NATO-t. ma olen veendunud, et, et tugev Euroopa on kasulik NATO-le ja aitab tugevdada Atlandi-ülest sidet. me peame tagama täiendavuse, koostöö ja koordineerimise NATO-ga ja seetõttu riigipead ja valitsusjuhid peavad saatma välja tugeva sõnumi detsembrikuisel ülemkogul selles osas, et julgeolek ja kaitse on olulised. me peame tegema kõik selleks, et Euroopa muutuks usaldusväärseks julgeolekupakkujaks lähipiirkonnas ja kaugemalgi ja enne detsembrikuist ülemkogu me peame küsima enda käest, kas me oleme õigel teel. ma usun, et me oleme, aga samas tahaksin rõhutada vajadust eh, suurendada meie jõupingutusi. aeg on viia koostöö järgmisele tasemele. ja see puudutab eh, just eeskätt sõjalist koostööd, arvestades, et eh, kõigi meie ees seisavad mm, rahalised väljakutsed, raha on vähe siis ähm, tuleb meil teha koostööd selleks, et saavutada mastaabisäästu, selleks, et ähm, suurendada meie sõjaväe tõhusust. maksumaksjate raha tuleb ka kasutada targalt. meil on vaja ühist lähenemist äh, selleks, et saada üle Euroopa sõjalistest puudujääkidest, mille on välja toonud nii Euroopa Liit kui NATO kui me tahame suurendada oma võimekust tegutseda, siis äh, meil on vaja mitte üksteise vastu tegutseda, vaid üksteist täiendada. ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika äh, raames tuleb tõesti panustada sellesse, ainult sellisel juhul muutub Euroopa usaldusväärseks ja võimekaks liitlaseks. austatud parlamendisaadikud, äh, see, see ei tähenda seda, et et tuleks välistada Euroopa armee või NATO armee, tuleb jõudlusi kombineerida ja selles osas peavad kõik Euroopa riigid astuma samme ja täitma oma vastutust Euroopa julgeoleku eest. nii nagu te teate, kõlab siinkohal õigesti loosung kõik ühe, üks kõigi eest. Lede Ashtoni hiljutine aruanne tõi välja selle konsensuse, mis on tekkimas äh, erinevates valdkondades, klasterites, äh, mis on vajalikud selleks, et edasi tugevdada meie ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. Ähm, raport on väga hea selles osas, et see oli pragmaatiline, konkreetne, äh, rõhutab seda, et tuleb juba olemasolevad mehhanismid optimaalselt ära kasutada Ehm, meil ei ole vaja juurde uusi peakortereid, uusi ametnikke ega bürokraatiat juurde tekitada, aga meil on vaja juhtimist, pikaajalisi kohustusi ja julgust. meil on vaja pragmaatilist alt üles lähenemist, ehm, mida võimaldab ülevalt alla juhtimine. ja nüüd lubage mul kommenteerida Leedi ehm, Ashtoni aruande mõningaid aspekte. Leedu toetab tugevalt äh, üleskutset kasutada ära sidusalt erinevaid Euroopa Liidu instrumente selleks, et tagada jätkusuutlikult ähm, rahu ja stabiilsus ähm, riikides, mis ei toimi väga hästi. korduvalt olen öelnud, et äh, mis puudutab Euroopa Liidu lahingugruppe, siis kas kasutage neid või loobuge nendest loomulikult äh, lahingurühmad äh, on väga olulised selleks, et tugevdada koostalitusvõimet ja äh, tõhusust ja seda liikmesriikide ähm, relvajõudude osas. aga neid tuleb rakendada, näiteks neid oleks võimalik rakendada Euroopa Liidu koolitusmissioonide alguses, pakkudes jõudude kaitset, miks mitte kasutada selliseid jõude, mis, kes on hästi koolitatud ja kes on olemas Euroopa Liidu operatsioonide jaoks siiski otsuse langetamise protsess on seni liiga kohmekas ja liiga aeganõudev. tuleb tegutseda kiiremini, konsulteerida kiiresti selleks, et oleks võimalik vajaduse korral kiiresti reageerida ja otsuseid langetada. viis riiki panustavad sellel aastal Ühendkuningriigi poolt ähm, juhitavatesse Euroopa Liidu lahingurühmadesse, need riigid on Läti, Leedu, Holland, Rootsi ja Ühendkuningriik loomulikult Need riigid on tulnud välja terve rea ettepanekutega selle kohta, kuidas kiirendada otsuse langetamise protsessi tõusust ja ma tõesti usun, et ähm, kaitseministrite nõukogus novembri keskpaigas tullakse välja selgete järeldustega, mida ma tervitan. Ähm, meie võimekuse suurendamine on raporti nurgakiviks kordan, Euroopa Liidu sõjalistest puudujääkidest on võimalik üle saada ainult ühisel tegutsemisel, ühise lähenemise kaudu. Lady Ashtoni raport ütleb väga õigesti välja, et liikmesriigid peavad jagama oma võimekust ja äh, siin tuleb äh, pidada kinni planeerimise äh, kaitseotstarbeliste kaupade soetamise äh, ühistest võimalustest pakkuda koolitust, logistilist tuge. meil on vaja ähm, tõesti ähm, sõjalisi investeeringuid teha üheskoos ja saada üle siin riikide isolatsioonist. koostöö Euroopa Liidus on tõesti hädavajalik ja oluline on see, et liikmesriigid tõesti kasutaksid ähm, panustamise ja jagamise käitumisjuhendit selleks, et teha koostööd. see võimaldab meil luua võimekused, eh, teha seda tõhusalt eh, ja sellega suurendada meie sõjalist tõhusust. loomulikult eh, silmas tuleb pidada seda, et me oleksime koostalitusvõimelised mitte ainult Euroopa sees, vaid ka koostöös USA-ga. kas kakskümmend kaheksa liikmesriiki peaksid alati üheskoos toimima? ei, mitte alati mm, tuleb lähtuda alt üles lähenemis, lähenemisest, samas on meil vaja ülevalt alla suunamist. nii nagu Lady Ashton oma raportis ütles, on täiesti loomulik, et, et koostöö peab äh, süvenema väiksemates rühmades, väiksemate rühmade raames. ja selliste väikeste rühmade koostöö võiks siis hiljem olla avatud teistele liikmesriikidele, kes soovivad liituda. näiteks minu riik teeb koostööd Belgiaga ja selle tulemusena on meil täielikult nii-öelda integreeritud merevägi. me teeme koostööd ka Saksamaaga ehm, ja, ja kindlasti sellist koostööd tuleb tulevikus veelgi. ja hiljuti eh, kirjutasime alla lepingu Belgiaga õhupolitsei integreerimise jaoks ja äh, see hõlmab ka kiirreageerimishoiatussüsteemi. ja ka koostööd tehakse ähm, Ühendkuningriigi ja Hollandi vahel ähm, afiibjõudude teemal. nii et neid koostööalgatusi on terve pikk rida. austatud parlamendiliikmed, Euroopa koostöö peab tuginema arusaamal, et selline koostöö saab olla tõhus ainult sellisel juhul, kui partnerriigid on usaldusväärsed ja oma reageeringus prognoositavad. jah sõjalise koostööle tähendab jah sõjalisele osalemisele. ei saa olla nii, et viimasel minutil loobutakse lubadustest aga selline arusaamine peab alles tekkima ja seetõttu on oluline, et mitte ainult Euroopa Parlamendis, vaid ka meie riikide parlamentides tõesti hakataks neid teemasid arutama tõsiselt ja siin saab teie komisjon mängida olulist rolli, soodustades regulaarset poliitilist konsultat-, konsultatsiooni parlamentide vahel. ma usun, et selline strukturaalne dialoog on kasulik kogu Euroopa Liidule. ja kui me räägime oma tugevuse suurendamiseks, sellest, selleks, et maksimaalselt kasutada ära oma võimalused ja optimiseerida ühisoperatsioone, siis kõik peavad osalema ja kõik peavad edastama nii-öelda ühe sõnumi. siiski eh, paljud eh, leiavad, et sõjaline koostöö justkui nagu piiraks suveräänsust ja riikide kontrolli ja see õõnustab tõhusust ja mõjusust kui me soovime kaitsta oma suveräänsust sõjaliste vahenditega, siis on koostöö hädavajalik. meie relvajõud peavad tegema tõhusat koostööd Euroopa Liidu sees ja NATO raames selleks, et nad oleksid suutelised tõhusalt tegutsema kriisiaegadel. seetõttu Euroopa koostöö ei ole mitte piirang, vaid see e, tugevdab meie suveräänsust ja julgeolekut. kokkuvõtteks tahaksin öelda seda, et meie relvajõud teevad väga hästi, et ähm, Euroopas tasub teha koostööd julgeoleku ja kaitse valdkonnas. Nad mõistavad, et Euroopa saab muutuda usaldusväärseks julgeolekupakkujaks lähipiirkonnas ja kaugemalgi. poliitilisel tasandil on takistused tihedamale koostööle. meil on vaja aktiivsemat, sidusamat ja suutlikumat Euroopa Liitu julgeoleku ja kaitse valdkonnas tegutsegem siis niimoodi ja ma loodan, et Euroopa Parlament jagab seda sõnumit. Bien, merci beaucoup pour euh, ce... Suur tänu äh, teie esitlus oli äh, läbi põimunud väga konstruktiivsest hollandipärasest pragmatismist, kui te rääkisite äh, Euroopa Liidu ja NATO vahelistest suhetest ja sellest, et me ei peaks tegelema enesepettusega, arvates, et äh, edasiminek saab olema ebaühtlane, et äh, mõned liikmesriigid liiguvad kiiremini edasi kui teised ja rääkisite sellest, et meil on vaja poliitiliste juhtide tahet ja mitte rohkemaid bürokraatlikke struktuure. prantslasena äh, tahan ma rõhutada, et see on igati asjakohane mõte, mida te rõhutasite, seega te esitasite mitmeid huvitavaid aspekte. võib-olla äh, te võiksite lühidalt kommenteerida ka Hollandi jõudude paigutust Malis, see on üsna äh, viimase aja otsustus saada Hollandi üksused Maalisse. mitmed parlamendisaadikud ilmselt tahavad küsida selle kohta. härra Van Baale. esimees, mul on väga hea meel äh, näha täna meie endist kolleegi siin kaitseministri rollis. mul on ainult mõned küsimused Eh, proua Hennes rõhutas, ei mingit dubleerimist, kuna ei ole NATO armeed, ei ole ka tõelist vajadust Euroopa Liidu armee järele, kuid me peame selles valdkonnas tegema suuremat koos, koostööd. kui, miks me peaksime saatma lahingugrupi Malisse või Afganistani? võib-olla te saaksite keskenduda sellele küsimusele ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks osalema kõrgendatud riskiga operatsioonides ja te tõite ka näite ja mõned väidavad, et selleks on vaja äh, äh, täie koosseisuga mm, staapi, peakorterit. suur tänu, järgmisena härra Kaaler. jah, lugupeetud minister. Äh, endine kolleeg, tere tulemast tagasi Euroopa Parlamenti ja ma jätkan nüüd saksa keeles mul on väga hea meel, et te kohtute meiega enne seda olulist tippkohtumist. ja ma äh, toetan äh, laias laastus teie analüüsi. ka meie peame täitma meile pandud kohustusi, meist peab saama Euroopa Liidus julgeoleku tagaja ja pakkuja ja te väga õigesti mainisite ka mastaabiökonoomika aspekti Äh, hangete puhul. Äh, ilmselt me oleme sellega alustanud, kuid mitte piisaval määral. Äh, mõeldes nüüd eelseisvale ülemkogu tippkohtumisele sooviksin mina, et kõik seaksid endale kõrged ambitsioonikad eesmärgid. ja ma tahaksin nüüd kommenteerida mõningaid teie poolt öeldud mõtteid. Te ütlesite, et meil ei ole vaja uusi peakortereid. suurepärane. kuid Brüsselis on igasuguste peakorterite üksusid üks osa sellest on operatsioonide keskus, mitte peakorter, aga meil on kõik sellised planeerimiseks vajalik äh, koostisosad, aga kui me jõuame nüüd rakendamiseni, siis kõik taandub jälle äh, liikmesriikide staapidesse. me peaksime ilmselt Äh, lähenema sellele mõttele, et me peaksime ära kasutama need olemasolevad üksused, koostisosad, mitte looma uusi staape või peakorterid. kui me räägime nüüd tegevuse koordineerimisest ja koostööst, siis te väga õigesti märkisite, et me ei pea kõike ette võtma, kaasates kõiki kakskümmend kaheksat liikmesriiki. kui te mainisite ka väiksemaid rühmitusi, ilmselt neid te mõtlesite, kui te rääkisite koordineerimisest, kas te näete selles ka rolli EBA kaitseagentuuril, kellel oleks parem ülevaade sellest, millises valdkonnas äh, koordineerimine on võimalik, kui me äh, kasutame seda alt ülespoole lähenemist, kaasates kõiki kakskümmend kaheksat liikmesriiki Äh, ja kui meil on olemas ka koordineerimisfunktsioon, siis need riigid, kes soovivad koostööd teha, saavad selleks võimaluse ja teised on teadlikud sellest, mis toimub ja mis teoksil. ma tahtsin äh, küsida ka, äh, ka kolme valdkonna kohta vastavalt siis tegevuskavale strateegia võimekuse suurendamine ja kaitseturg ühine turg. Neid küsimusi hakatakse arutama ka ülemkogus ja ma tahtsin kuulda teie suust, millised on teie noh, niisugused tagasihoidlikud kõige väiksemad lootused, ootused sellega seoses. ja äh, mis puudutab pärast ülemkogu tehtavaid otsuseid, kas meil ei ole vaja läbi viia teatud inventuur sellest, mis meil on olemas et teada, mida me oleme suutelised tegema ja mida me vajame. seega meie äh, kaitsevarustuse ülevaade ja selle arutamine tippkohtumisel oleks samuti hea mõte. ja kas me ei peaks moodustama kaitsenõukogu, kes jälgiks nõukogu äh, otsuste rakendamist, selle asemel, et äh, loota ainult mitteametlikele kohtumistele suur tänu, aseesimees Liisek. ma tahan lihtsalt näidata, kui värvikas on meie parlament ja seetõttu ma räägin ka poola keeles proua minister, suur tänu. mul on väga hea meel, et te täna meie ees esinesite ma kuulsin eh, mitmeid teie mõtteid, mis tekitasid minus mitmeid küsimusi, kuid ma tahaksin keskenduda kahele aspektile. Holland on üks nendest riikidest, eh, kus on eh, kaitse-eelarved ja kaitsekulutusi muudetud. kuid samas on mainitud, et kaitse-eelarve kärped teatud liikmesriikides võivad tähendada ohtu meie kaitsevõimele. Äh, ja seda ütlesid meie USA äh, liitlaskolleegide analüütikud ja mida teie sellest arvate? paar päeva tagasi volinik Reding ütles, et Euroopa Liidul peaks olema oma luureteenistus. kas teil on seisukohta selles küsimuses? kas teie valitsusel on konkreetne seisukoht selles küsimuses? kas meil on vaja Euroopa Liidu sõltumatut luureteenistust, äh, mis oleks iseseisev ja sõltumatu liikmesriikide. järgmisena. Äh, järgmine sõnavõtja. tänan, esimees, äh, proua minister, suurepärane teiega taas kohtuda me tegime koostööd parlamendis teiega pika aja jooksul ja on suurepärane, et Hollandis on nüüd naiskaitseminister. meil oli küll, meil on küll ähm, naiskantsler, kuid see on hoopis teine küsimus. kui me räägime nüüd oma relvajõududest, siis inimesed ei ole rahul. Te rääkisite väga palju äh, lahingugruppidest ja äh, ka meie kaitsejõud ei ole rahul reformiga. Te rääkisite sellest, mida me peaksime tegema tulevikus, rõhutasite koostöövajadust, raha, maksumaksjate raha säästlikku kasutust. ja samas ma leian, et kaitse-eelarvet tuleks kärpida äh, seda me teeme ka Saksamaal ja ka Hollandis, kui me tahame tõesti ära kasutada pärast raudse eesride kukkumist ja Nõukogude äh, korra lagunemist, äh, ära kasutada rahuaja dividende, siis see on oluline. millest te näete võimalikku koostöö äh, valdkondi, mis võimaldaks kaitse-eelarvet veel täiendavalt kärpida? meil on oma kaitsejõududes suured tanki, üksused ja tekib küsimus, milleks need kasutada siin Euroopa südames. Ehm, nende ülalpidamine on väga kulukas, kuid neid võiks kasutada ka kaugemates paikades sõjapidamiseks. ma tean, et selles küsimuses on erinevaid seisukohti ja mind huvitab see, kuidas Holland ja Hollandi kaitseminister suhtub droonide kasutusse, sest me teame, et see on ikka veel vastakaid arvamusi tekitav küsimus. võib-olla Äh, me peaksime keskenduma nende kasutusele, sest sellega kaasneb nõnda aega, äh, kaasneb kahju, collateral damage äh, sellele riigile, mille sihtmärgiks need on. ja me räägime nüüd kaugjuhitavast sõjapidamisest, mille puhul ei kehti tavalised sõjapidamise reeglid. tänan. Andrew Duff. ka minul on väga meeldiv Äh, näha, et meie endine kolleeg on edutatud äh, tähtsale ametikohale valitsuses, ministri ametikohale ja minu arvates te oma sõnavõtus äh, kombineerisid väga õigesti pessimismi ja pragmatismi. oleks absurdne olla enesega rahulolev arvates, et viimase kümne aasta jooksul on meil õnnestunud saavutada olulist edasiminekut meie ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika äh, kujundamisel, mille üle me võiksime uhkust tulda. ja seda ei ole ka mujal maailmas täheldatud. ma nõustun teiega et praegu ei peaks rõhutama operatsioonide peakorteri loomist, see juhib meie mõtted kõrvale peaülesandetest. me peaksime äh, üksteist sõjalistes asjades rohkem usaldama, selle asemel, et survestada poliitikat selle peakorteri loomiseks. ja ma nõustun teiega selles, et koostöö tähendab osalemist. ja ma usun, et see õppetund on saadud ja seda levitatakse ka Saksamaal, kus ei ole mitte alati sellest olulisest sõnumist aru saadud. mul on kaks küsimust. esimene puudutab ministrite nõukogu tegevust, äh, kui ta tegutseb nii-öelda kaitsestruktuurides. Äh, kui tulemuslik see on olnud teie arvates? kas te kiidaks, kiidate heaks selle, kuidas Catherine Ashton on juhtinud kaitseministrite nõukogu? millised õppetunnid on sellest kogemusest meie jaoks? kuna ees seisab järgmisel aastal Catherine Ashtonile järglase nimetamine. ja minu teine küsimus puudutab äh, kaitsejulgeolekustrateegia ülevaatamisprotsessi, äh, äh, mis ei toimu kõik Euroopa Liidus sidusalt Äh, parlament on taotlenud ühist valge raamatu koostamist, kuid sellise raamatu puudumisel, kas te arvate, et, et ühine mudel riiklike kaitsestrateegiate ülevaatamiseks oleks äh, õige lähtepunkt sellele protsessile, et tagada suurem ühtsus ja äh, eesmärkide ühisus. suur tänu, järgmisena härra Salafranca. suur tänu, esimees. ka mina tahaksin öelda tere tulemust meie endisele kolleegile, kes äh, nüüd tegutseb kaitseministrina. tegelikult Euroopa Parlament tervikuna on võtnud endale kohustuse selle eesmärgi saavutamine jõuda meie ühise tõelise julgeoleku kaitsepoliitikani. nagu täna hommikune sõnavõtja selgitas, äh, tehtud ettepanek Hollandi äh, armeeüksuste saatmiseks Malisse ja äh, Mm, parlamendiliikmed on teadlikud, et majandusliku kriisi tõttu on ka kaitsejõudude eelarved kärbitud kõikjal Euroopas. arvestades seda tausta, mida teie arvates Euroopa Liit peaks tegutsema, et täita võetud kohustusi, arvestades, et ka eelseisvate aastate jooksul äh, kärbitakse eelarvet, arvestades seda, et meil on ka tõsised kriisikolded nagu Liibüa, kus me peaksime reageerima ja tahaksin küsida teilt ka seda, kuidas teie arvates meie koostöö Ühendriikidega peaks edasi kujunema. ja meie Atlandi-ülesed suhted on sattunud suure surve alla. kas me saame ühendada oma jõud Ameerika Ühendriikidega, et täita meie kaitsekohustusi? milline on teie arvamus sellel suunal tehtava töö kohta? vastuseks härra Duffy poolt öeldule kas te arvate, et meil oleks vaja realistlikku positiivset või negatiivset väljavaadet äh, hetkeolukorra kohta? Äh, inimesed, kes kalduvad negativismi, ütlevad, et meil on praegu rasked ajad, meie ees seisavad suured väljakutsed, aga võib-olla me peaksime lähenema asjale optimistlikumalt, mõtlema selle peale, mida me peaksime tagama selleks, et lähitulevikus täita võetud kaitsekohustused ja proua von Schake viimasena. Äh, ma liitun äh, mitmete kolleegidega, avaldas omapoolseid ka tunnustus äh, meie endisele kolleegile. on esitatud kaks küsimust minu poolt ka Äh, äh, igati teretulnud on teie äh, väljavaade Euroopa kaitsepoliitikale kiiresti muutuvas maailmas, kui me räägime nendest kohutavatest sündmustest, mis maailmas toimuvad, siis meil ei ole piisavalt võimekust ja poliitilist tahet näiteks Süüria puhul. kui me räägime nüüd diplomaatia ja humanitaarabi kasutamist antud kriisikoldes, millised on Euroopa väljavaated, kas meil on ka mingisuguseid sõjalisi äh, Äh, võimalusi või kas me saaksime ka kuidagi näidata juhtrolli selle vägivalla lõpetamisel. ja kuigi on arusaadav, et äh, raske tõhustada koostööd äh, sellistes valdkondades, kus on juba juurdunud riiklikud huvid, siis uutes valdkondades nagu küberkaitse äh, võib-olla oleks see võimalik, kas te jagaksite meiega oma mõtteid äh, seoses uute kaitsevaldkondadega, kas te näete nendes valdkondades kohe algusest peale rohkem koostöövõimalusi? suur tänu, proua minister, teil on sõna. nagu te näete, paljudel kolleegidel on küsimusi äh, meid eksitas äh, selle saali äh, äh, viibivate inimeste, me arvasime, et rahvusparlamentide liikmeid kohal ei ole, aga äh, küsimused näitavad, et teie huvi vastu on suur. kui lubate, siis vastan hollandi keeles. mis küsimused meil siis olid? jah, selle uue peakorteri küsimus. Ähm, härra Jaff ähm, sõnastas selle probleemi väga hästi tihtipeale, kui seda küsimust arutatakse, siis äh, tegelikult räägitakse mm, teemast mööda. Ähm, selle peakorteri küsimus on ähm, nii-öelda midagi muud kui, kui ühise juhtimiskeskuse küsimus. Ähm, tundub, et tegemist on äh, küsimusega, millega liikmesriigid ise saaksid äh, lahendada liikmesriikides, on juba ühiseid äh, nii-öelda peastaape, mis, mida võiks edasi arendada. aga nii nagu tihti Euroopas äh, on protsessid samm järk-järgulised, võtavad väga palju aega. ehk ka selles küsimuses tuleb meil koostööd tihendada ja suurendada. küsisite ka siseturu kohta siin on erinevatel liikmesriikidel erinevad huvid, aga oluline on vaadata sellele küsimusele nii-öelda tervikuna ja vaadata kas või aldavõtu võimalusi, võimalusi, mida me saame anda kas või VKE-dele. Hollandis olen seda küsimust arutanud, olen arutanud seda küsimust ka volinikega ja me peame tõesti hea seisma selle eest, et kõik liikmesriigid suudaksid vaadata kaugemale oma piiridest ja mitte tegeleda ähm, ainult lähtuvalt oma riiklikest huvidest, vaid tuleb näha laiemat pilti. tuleb äh, näha seda, et, et tulevikus äh, tuleb teha koostööd, see on oluline ja ka Euroopa Kaitseagentuuril peab olema piisavalt vahendeid selleks, et ta saaks oma väga vajalikku rolli mängida, tal on kindlasti oma koht siin. Euroopa Kaitseagentuur on palunud täiendavaid vahendeid juurde. me oleme hetkel olukorras, kus kõik liikmesriigid peavad oma eelarveid kärpima ja seetõttu me peame olema alati täiesti kindlad, et need rahad, mis eraldatakse, eraldatakse tõesti mõistlikult selleks, et tõhusust suurendada ja parandada. ehk see on kindlasti üks teema, mida tuleb arutada novembri keskpaigas. Ehm, härra Liiseki küsimus. Ehm, te esitasite küsimuse äh, Hollandi kaitsekulutuste äh, kärpimise kohta. ka härra Kozlov rääkis äh, nii-öelda ähm, rahu dividendidest pärast külma sõja lõppemist, kus on lõhedest üle saadud ei saa eitada, et ka viimasel ajal on selle kohta esitatud väga tõsiseid küsimusi küsitletakse, kas eh, ehk oleks võimalik veel kärpida, tuleks veel kärpida. Eh, tundub, et inimesed, eh, kes elavad Hollandis, leiavad, et nende julgeolek ja turvalisus on tagatud ja nad ei oskagi näha ohtusid ja ohtusid ka äh, selliseid ohtusid, mis äh, tulevad väljaspoolt. Hollandis on loomulikult hästi arendatud kaitsejõud, äh, kes suudavad tõhusalt tegutseda, aga ka äh, mina seisan silmitsi majanduslike, rahanduslike reaalsustega ja võin öelda, et hetkel meie relvajõud on valmis oma rolli täitma. Te rääkisite ka Euroopa jõududest. seda ma ei pooldaks, aga tuleb toetada Euroopa kiirreageerimisüksuse võimekust. ja tänaseks ei ole e, neid jõudusid rakendatud ja seetõttu ma ütlesingi, et, et kas kasutage neid või siis muidu ei ole vaja ja mõtet neid e, üleval pidada vaid et kui mingid jõud on loodud, siis tuleb neid ka kasutada. siin on koostöövõimalusi. võib-olla meil on Euroopa armeed vaja, aga ma ei usu, et see on nii. ma usun, et liikmesriigid ähm, saavad otsustada, kas nad ähm, saadavad äh, oma relvajõud välja või mitte. oluline on see, et on nii-öelda ülevalt alla suunamine selleks, et panna kokku vajalikud relvajõud ja neid juhtida. Äh, härra Van Dalen küsimus Ehm, nõustun teiega, et eh, siin ei ole üllatusi. mina tõin siin näitena ehm, relvajõudude kaitse funktsiooni, näiteks kui Euroopa Liit saadab välja koolitusmissiooni, siis eh, võiks tõesti kasutada neid eh, lahingurühmi selleks, et pakkuda vägede julgestamise teenust. ja loomulikult, kui ähm, selline vägede julgestamise teenus on väga oluline algselt kriisikoldesse saabumisel ja siis aja jooksul, kui olukord stabiliseerub, on võimalik teha ümberpaigutusi. ja mis puudutab ähm, peakorteri küsimus, küsimust, siis äh, sellest ma juba rääkisin. ei ole mõtet pidada äh, puhtalt teoreetilisi arutelusid, vaid äh, tuleb ikkagi lähtuda reaalsusest. see on ainus võimalus asjadega edasi liikuda ja midagi saavutada. siis rahu, dividendide küsimus. Mm, kõikide relvajõudude puhul ega Hollandis tuleb hea seista selle eest, et me ei läheks liiga kaugele. alati tuleb kusagil piir ette tõmmata, aga oluline on see, et meie relvajõud oleksid kvaliteetsed ja suutelised toimima. ja koostöö küsimuses hiljuti kirjutasin alla ühiste kavatsuste protokollile Hollandi ja Saksamaa vahel. nimelt me püüame ühiselt panustada ähm, sellesse, et luua ühine äh, jõud, et koostööd saaksid teha meie allveelaevaüksused. ehk ähm, me peame analüüsima erinevaid võimalusi, mis meil on selleks, et ära kasutada, selleks, et oma piiratud eelarve raames eh, olemasolev raha maksimaalselt tõhusalt ära kasutada ja koostööd tehes on võimalik saavutada säästu. ja kindlasti selliseid koostöövõimalusi, koostöövõimalused, eh, mida senini kasutatakse, ei ole veel eh, nii-öelda piiratud, neid võimalusi on kindlasti veelgi. ja mis puudutab Lady Ashtoni raportit, siis ma ei taha hakata siin selle väärtust üksikasjalikult hindama, aga üldiselt oluline on poliitiline tahe, erinevate liikmesriikide poliitiline tahe. loomulikult meil on olemas Lady Ashton, loomulikult meil on olemas härra Rompuy, aga ka kõik riigid peavad näitama üles äh, poliitilist tahet, otsustusjulgust. nii et põhimõtteliselt kõik sõltub ikkagi sellest, mida liikmesriigid on valmis tegema ja, ja kui palju nad on valmis panustama. loomulikult on nii Lady Ashtonil kui härra Van Rompuil oma roll mängida, aga kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki peavad panustama selleks, et midagi eh, toimuks ja räägiti ka erinevatest võimekuste plaanidest. ma usun, et tõepoolest liikmesriigid peaksid omavahel jagama oma suutlikkust ja oma nii-öelda kavasid üksteisega jagama, siis on võimalik näha, millised võimekused meil on olemas, mis meil on olemas ja, ja kus on puudujäägid et ei tekkis olukorda, kus äh, näiteks äh, nii hollandlased kui prantslased ostavad ainult ühte tüüpi äh, seadmeid, aga täiesti on ära unustatud mõni teine oluline valdkond. vastuseks härra Salafrankale, jah, tõesti, me oleme kõik raskes rahalises olukorras ja sellel on kahtlemata mõju ka meie kaitse-eelarvetele aga kunagi ei tohi ohverdada meie julgeolekut ja õitsengut, nendesse tuleb, nendesse valdkondadesse tuleb panustada ja investeerida. loomulikult kaitseministrina teen ma seda oma riigis, aga me kõik peame hea seisma selle eest, et meie kodanikud oleksid kaitstud tavaliselt kodanikud tõesti austavad äh, oma riikide mm, sõjavägesid, aga neile tuleb ka selgitada, miks see kõik on nii kulukas, miks on vaja investeeringuid ja miks on vaja teinekord äh, saata oma jõud ka välisriikidesse. mis puudutab USA-d, siis USA on olnud Euroopa jaoks väga heaks partneriks ja, ja kindlasti ta jääb oluliseks partneriks meile NATO-s on viimasel ajal väga palju arutatud koormuse jagamise küsimusi. USA eh, kannab tegelikult ju ebaproportsionaalselt eh, suurt koormust seal. Euroopa peab endiselt eh, nii-öelda saavutama selle sobiva ja vajaliku tasakaalu selleks, et me oleksime tõesti veenvad julgeoleku tagajad oma partneri USA kõrval, ehk sellised arutelud eh, jätkuvad NATO raames. ja ka eh, USA pool on eh, kutsunud üles suuremale koostööle, konkreetsemale koostööle. ja kindlasti selline Atlandi-ülene koostöö jääb ka tulevikus ääretult oluliseks ja ähm, ei saa mõeldagi selle peale, et me võiksime kuidagi nii-öelda lahku minna, oma teed minna. tundub, et, äh, et poliitilise tahte küsimusel ma juba peatusin. ja tõesti oluline on see, et äh, siin kaasataks ka liikmesriikide äh, parlamente kõik liikmesriigid peavad tegema koostööd, pidama strukturaalset dialoogi, mis puudutab neid kolme komponenti, siis äh, põhimõtteliselt äh, on äh, seda vaja Malis, Süürias on olukord hoopis teistsugune. poliitiline protsess toimib, oluline on tegeleda keemiarelvade küsimusega ja ka humanitaarabi on väga oluline. aga sõjaline sekkumine, ma usun, et see hetkel midagi head kaasa ei tooks, aga loomulikult äh, seda küsimust ei saa kunagi päevakorrast maha võtta. ja mis puudutab Malit, siis Holland on otsustanud anda oma märkimisväärse panuse Euroopa Liidu koolitusmissiooni raames ja kutsuksingi üles kõiki liikmesriike kaaluma, kas ka neil oleks võimalik täiendavalt sinna panustada me kõik tunneme seda survet, mis on meie välispiiridel, smugeldatakse relvi, inimesi, narkootikume. see kõik toimub meie välispiiridel ja seetõttu me peame tõsiselt näitama, et me oleme valmis tegelema probleemidega päritoluriikides, mitte ootama senikaua, kui see õnnetus on jõudnud juba kohale meie riikidesse ja selles osas ma usun, et ei ole veel piisavalt tehtud liikmesriikides. ma usun, et ma vastasin nüüd kõikidele küsimustele. siiski, mis puudutab eh, mitteametlikku nõukogu, teie hollandi keel on väga hea. jah, eh, selles osas eh, nõustun teiega. Te sooviksite, et see mitteametlik nõukogu muutuks ametlikuks kaitseministrite nõukoguks ehk äh, selle ettepanekuga olen ma täiesti nõus. Bien, madame la ministre, merci beaucoup, nous sommes par-. suur tänu, proua minister. me oleme oma aja kavast kinni pidanud ja teie ka äh, oma kohustustega seoses suur tänu, et vastasite meie kutsele ja loodetavasti võime uuesti kohtuda pärast äh, detsembrikuist ülemkogu ja võime rääkida. Äh, te olete teretulnud meie seas, te ei tule kaugelt ja te olete meile tuttav, väga tore on, kui te tulete siia igal juhul. suur tänu teile teie ettekande eest ja suur tänu ka Hollandi äh, koostöövalmiduse eest erinevatel missioonidel, äh, ÜRO-s, Euroopa Liidu missioonidel ja nii edasi. suur tänu ka teile, ütleb proua minister liebe Kollegen, sehr geehrte Gäste. Kallid kolleegid. liikmesriikide parlamentide esindajad välisasjade komisjoni esindajana on mul äh, suur au teid siin tervitada. kahjuks meie esimees Elmar Brokk on äh, täna haige, ei saa siin olla, aga kaitse- ja julgeolekupoliitika on äärmiselt tähtis liikmesriikide jaoks ning äh, kõik meetmed, mida me võtame, tuleb põhjalikult äh, läbi arutada liikmesriikide parlamentide esindajatega, et ka liikmesriikide parlamentide esindajad saaksid oma tähtsat rolli täita. Teie ülesanne on kaasa aidata ühte, ühtse, üht, kaitse- ja julgeolekupoliitika kujundamisele. ma rääkisin veel paari sõnaga, miks meie ühine kaitse- ja julgeolekupoliitika on nii tähtis, kui me tahame Euroopa kodanike äh, ootustele vastata. selles Euroopas, kus me elame, isegi piirkondades, kus äh, on rohkem jõukust, on inimesed teadlikud sellest, et maailm on muutumas ja äh, ohtu võivad sattuda nende väärtused ja põhimõtted. ja sellised muutused võivad leida aset isegi Euroopa Liidu sees muutused, mis mõjutavad meie kodanike igapäevaelusid, ka see, et Venemaa muutub tugevamaks ja püüab oma jõudu näidata, tähendab seda, et meie naab-, naabritele avaldatakse üha rohkem survet. lõuna pool Araabia kevadest tulenev areng on andnud jõudu, jõudu juurde radikaalsetele islamiliikumistele ning Euroopa peab vastama äh, meie kodanike ootustele, meie poliitikutena peame kaitsma meie kodanike õigusi, meie va kodanike vabadusi ka tulevikus. Euroopa poliitilises tegevuses on nüüd uus dünaamika, Lissaboni lepingu dünaamika, mis annab meile võimaluse konsolideerida oma majanduse ja sotsiaalseid väärtusi ning kaitsta neid väärtusi üle kogu maailma selleks, et äh, parandada ja tugevdada meie ühist julgeoleku ja kaitsepoliitikat, on meil vaja suuremat järjepidevust äh, ning äh, suuremat solidaarsust Euroopas. selle eeltingimuseks on, on tugev kaitsepoliitika, et vältida konflikte, ületada kriisiolukordi, toetada stabiilsust ning demo-, demokraatia arengut. Euroopa julgeolekupoliitika on üheks teemaks, mida käsitletakse detsembrikuisel ülemkogul kakskümmend viis aastat pärast külma sõja lõppu on kaitse-eelarved Euroopas üldiselt pidevalt vähenemas. ja samas operatsioonide arv, millega, millesse on kaasatud Euroopa riigid, üha suureneb. niisiis paradoksaalselt võib öelda, et äh, ülesannete arv, operatsioonide arv on suurenenud samal ajal, kui ressursse on kärbitud ja see äh, on olnud tuntav juba mõnda aega. me oleme veendunud, et meie sõdurid, kes peavad äh, Euroopa kodanike nimel end ohtu seadma, on ära teeninud meie toetuse ja meie austuse. majandus- ja finantskriisi kontekstis on ähm, raskused üha tuntavamad ning eelarvekärped on seadnud ohtu meie ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika koordineerimise meil on äh, teatav koordineerimine äh, mõningate riikide vahel, kuid meil pole äh, korralikku mitmetasandilist üldist koordineerimist selles küsimuses, kuidas eelarvekärbetega toime tulla ja see on oluline. me peame säilitama oma kriitilise võimekuse ka kärbete olukorras. Lissaboni leping annab meile võimalused sellist kooskõlastamist, sellist ko-, koordineerimist edendada ning planeerida paremini oma jõudude kasutamist. Lissaboni leping on andnud meile tööriistad, tagamaks Euroopa tasandi koostöö ja kõike seda selle eesmärgiga, et mitte kaotada meie kriitilise tähtsusega võimekust me peame mõtlema näiteks äh, satelliitide tegevuse koordineerimisele, kosmose valdkonnas koordineerimisele. ma toon mõningaid näiteid, millest me võiksime rääkida kooskõlastamisega seoses. meil on vaja tegevuskava, konkreetset ajakava, Äh, integreeritud koordineerimiseks julgeoleku küsimustes, meil peab olema alaline struktuuriline koostöö, et me saaksime koalitsiooni võimalusi ära kasutada oma eesmärkide saavutamiseks, me peame parandama ja tugevdama meie äh, kaitse- ja julgeolekutööstust ning äh, komisjoni pingutusi sellel suunal tuleb toetada Euroopa Liit ja NATO peavad seda tegema. Euroopa Liit äh, soovib tugevaid sidemeid äh, NATO-ga nagu ja ka tugevaid Atlandi-üleseid sidemeid, et äh, paremini toime tulla meid ähvardavate ühiste ohtudega murettekitav on see, et mitmed ministrid, isegi peaministrid on öelnud, et me ei peaks detsembris olema nii ambitsioonikad, sellepärast et Euroopa üldsus ei soovi suuremat koordineerimist selles valdkonnas. tõsi, tõsi, võib-olla nad ei ole huvitatud äh, tõesti tehnilistest üksikasjadest, kuid me peame siiski püüdlema äh, just nimelt äh, selliste eesmärkide poole, nagu ma kirjeldasin, et mitte petta Euroopa kodanike ootusi. ma ei usu, et Euroopa kodanikud arvaksid, et meie välispoliitika on vähetähtis. Neil on mitmeid ootusi. ja see eeldab, et me suudaksime toime tulla piirkondlike erinevuste ja raskustega. loomulikult Lähis-Ida konfliktid, konfliktide levik äh, võiks meile kalliks maksma minna ja Hiina kriis äh, võiks, äh, mõjutab meid kõiki. Mali ja, ja teised konfliktid samuti mõjutavad avalikku arvamust niisiis äh, avalikkus on huvitatud äh, meie tegevusest poliitilisel, ühisel poliitilisel areenil. Äh, sellepärast, et kõik sellised konfliktid võivad mõjutada ka nende enda igapäevaelu. meil on vaja suuremat ja paremat Euroopa koostööd, kui me tahame olla oma ülesannete kõrgusel. me peame esindama Euroopa kodanikke Euroopa tasandil paremini, kui oleme seni tulnud, teinud äh, ja kui Euroopa Parlamendid tulevad kokku äh, iga kuue kuu tagant, äh, siis ühiselt on meil võimalik kanda hoolt selle eest, et me kuulame, mida on Euroopa kodanikul öelda ning kanname ühiselt hoolt selle eest, et ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika alustalad on tugevad. riigipead ja valitsusjuhid suhtuvad äärmise tõsidusega oma kohustustesse ning detsembris langetatakse olulisi otsuseid. analüüsitakse ülemaailmseid väljakutseid äh, ja langetatakse otsuseid selle kohta, kuidas neile reageerida. suur tänu, et te olete täna siia tulnud, kahekümne kaheksa liikmesriigi esindajad, ja nüüd annaksin sõna oma kolleegile, Äh, julgeoleku ja kaitse allkomisjoni ja esimehele härra Danjanile. julgeoleku ja kaitse allkomisjoni ja nimel tervitan teid siin täna Euroopa Parlamendis. härra Kolotšev juba, juba rääkis kõigest, mida, mis on kõige olulisem. ma tahaksin ainult omalt poolt lisada, et äh, me peaksime kõige rohkem keskenduma sellele, mida kodanikud meist ootavad ja see, meie julgeolek ja kaitse on meie kodanike huvides, kriisid üha levivad meie ümbruskonnas, teie peate kuulama, mida teie valimisringkondades kodanikud ütlevad ja me kuuleme nii Mali, Süüria, Liibüa Äh, ja no, teiste kriiside kontekstis alati küsimust, mida teeb Euroopa. ja äh, selge on see, et Euroopa peab olema aktiivne välisareenil julgeoleku ja kaitse valdkonnas. me teame, et meie poliitika, äh, see poliitika, on peamiselt liikmesriikide kohustus, Euroopa tasandi algatused on veel värsked, need on olemas, aga need on alles lapsekingades. vastutus lasub liikmesriikidel ning seda olulisem on teie roll. seetõttu on väga tähtis, et me teeme tihedat koostööd oma ühiste eesmärkide nimel Äh, meie eesmärke toetavad meie kodanikud, kodanikud äh, ning äh, need on igati legitiimsed eesmärgid, nii nagu Andrei Kovatšev ütles. sooviksin teid kutsuda üles liikmesriikide parlamendide esindajatena enne ülemkogu edendama Äh, juba võetud meetmeid ning äh, toetama nende tugevdamist. me teame, et äh, detsembrikuine ülemkogu on väga oluline, kuid lühiajalises perspektiivis ei pruugi see sellega, see saavutada suuri tulemusi. kuid me peame näitama, et Euroopa pole selles valdkonnas olematu meil on olemas struktuurid, meil on olemas juba tegevused, meil on missioonid, meil on operatsioonid äh, Euroopa Liidu lipu all ka praegu. tulime tagasi Afganistanist äh, eelmisel nädalal äh, ja seal on Euroopa politseimissioon ning ma sooviksin, et Euroopa liikmesriikide parlamendid pööraksid pisut rohkem tähelepanu äh, Äh, nendele missioonidele, mida eriti palju ei tunta äh, liikmesriikides. käige vaatamas neid missioone, käige vaatamas neid operatsioone, kutsuge missioonijuhid äh, oma parlamentidesse külla. sedasi saab palju õppida, saab palju õppida sellest, mis toimib, mis ei toimi ja mis võib-olla toimib, aga mitte väga hästi Äh, sellisel moel ähm, on meil võimalik edasi arendada seda Euroopa masinavärki, äh, mis, nagu ma juba ütlesin, on endiselt lapsekingades, kui rääkida kaitse- ja julgeolekupoliitikast. meie liikmesriigid äh, on kriisis, kuid oluline on sage ikkagi see, mida teeb Euroopa alati esitatakse seda küsimust. vastutus aga, nagu ma ütlesin, lasub liikmesriikidel ning Euroopa tasandit tuleks edendada, tugevdada, täites samal ajal oma kohustusi. ülemkogu päevakord on tihe, ametlikult kuulutati välja kolm teemavaldkonda ja äh, loodetavasti saavutatakse konkreetseid tulemusi ning liikmesriikide parlamendid äh, nagu ka Euroopa Parlament äh, peavad avaldama survet, et midagi tõesti käegakatsutavat selle tähtsa kohtumise käigus ka saavutatakse. ja järgmisena ma ei hakkakski teie aega raiskama, vaid annaksime sõna äh, kohe härra Popovskile. palun. noh, hindan. suur tänu, härra esimees. tänane kohtumine on äärmiselt teretulnud võimalus meie jaoks see aitab meil ette valmistada detsembrikuist kohtumist, meie töö ei ole mitte ainult valitsustevaheline, loomulikult me teeme koostööd liikmesriikidega, kuid meil on ka hea meel võimaluse üle teha koostööd Euroopa Parlamendiga ja liikmesriikide parlamentidega. mõnikord suveräänsusega seotud asjaolud seavad meile teatavaid piiranguid ning parlamentide toetus on meile seda olulisem. kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta on juba tegelikult ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika aasta, sellepärast et ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on olnud äh, tähelepanu keskmes ning juba asjaolu, et ülemkogul käsitletakse julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimusi, on tekitanud palju ootusi ja lootusi. Äh, ja üldiselt äh, me peame vastuma, vastama nendele ootustele ja ma võin üldiselt öelda, et ka õhkkond on muutunud positiivsemaks. üldiselt. Euroopa Parlamendis on koostatud mitu raport, raportit, proua Koppa raport, härra Kaaleri raport ning härra Brock töötab samuti ühe raporti kallal EAS-i ja komisjoni hinnangul on oluline ka kõrge esindaja raport ülemkogule, mis avaldati üheteistkümnendal oktoobril, see ka avalikustati, oluline on ka komisjoni teatis, mis käsitleb kaitsetööstust ja turgu ja mis avaldati juulikuus niisiis äh, mitmeid olulisi dokumenti, äh, dokumente, mitmeid olulisi panuseid ka erinevalt äh, mõttekodadelt, akadeemia esindajatelt, kõigest sellest on palju kasu. paar sõna nüüd ka kõrge esindaja lõppraporti kohta ülemkogule ja siis paar sõna järgmiste sammude kohta ning järelprotsessi kohta järelprotsessi all pean siis silmas äh, seda, mis juhtub pärast detsembrit. ma ei hakka sellest äh, raportist teile põhjalikku kokkuvõtet tegema, see on kõigile kättesaadav ja tagasiside, mis, äh, mille me oleme siiamaani liikmesriikidelt saanud, aga mille oleme saanud ka Euroopa Parlamendilt ja NATO-lt, on olnud positiivne ja julgustav üldjoontes. raportis analüüsitakse kõigepealt muutuvat geostrateegilist konteksti, tuleviku äh, kaitseväljakutseid, kärpeid kaitse-eelarvetesse, äh, mida mainis ka esimees. ja arvesse tuleb võtta ka asjaolu, et Euroopa alles õpib oma julgeolekuülesannete täitmist, nii et strateegiline arutelu kõige kõrgemal poliitilisel tasandil on äärmiselt teretulnud. selles raportis on kolm teemavaldkonda, tõhusus, nähtavus, siis tööstusbaas ja ja nii edasi üldiselt räägitakse sellest, mida äh, Euroopa Liit peab tegema, et oma huvisid ja väärtusi kaitsta. me peaksime meie ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika kaudu äh, saama julgeolekut edendada. Äh, aga selleks on meil vaja, et liikmesriigid võtaksid kohustusi ja meil on vaja tugevat innovatiivset tööstusbaasi, et oma suutlikkust tagada selle sõnumi edastamine meie oma üldsusele koduriikides on meile suureks väljakutseks, nii et äh, riigijuhid peavad äh, looma positiivse narratiivi äh, ning selgitama üldsusele, et tegemist ei ole mingi luksusega ja tegemist on millegiga, mis vajab pidevalt tööd ja mitte ainult pidevat rahastamist, vaid nimelt pidevat tähelepanu ja mis on vajalik. Euroopa liidrid kohtudes detsembris peavad rääkima poliitilisest tahtest meie suutlikkuste arendamisel ning kindlasti peavad rääkima ka kaitsekulutuste vähenemise teemast liikmesriikides. ma olen veendunud, et Euroopa Ülemkogu käigus räägitakse erinevatest võimalustest ning äh, sellest, kuidas Euroopa kaitsetööstuse potentsiaali võimalikult hästi ära kasutada. seda tööstust alahinnatakse sadali, sageli hoolimata sellest, et käive on üle saja miljardi äh, ning äh, seal on üle, üle saja tuhande töökoha kõrge esindaja raportis käsitletakse ka väga suure kella külge reputatud teemat viimase paari aasta jooksul, nimelt äh, seda, kas Euroopal on vaja uut julgeolekustrateegiat, võin teile tsiteerida raportist, et jätkuprotsessi käigus, kui liikmesriigid soovivad, võib alustada tööd strateeg-, Euroopa Liidu strateegilise rolli määratlemisel äh, pärast Lissaboni lepingu jõustamist. me teame, et Euroopa Parlament on toetanud valge raamatu või strateegia või kaitseülevaate koostamist. ma arvan, et see termin või pealkiri polegi tähtis kuid kõrge esindaja on valmis protsessi kui sellist algatama, kui liikmesriigid nii soovivad. mis siis nüüd edasi saab? ma mainisin siin mitmeid äh, kohtumisi, äh, nõukogu arutelusid, välis- ja kaitseministrite välis- ja kaitseministrite kohtumist kaheksateistkümnendal, üheksandal novembril, loomulikult seal käsitletakse samuti ülemkogu küsimust, samuti kaitsejuhtide kohtumine siis äh, agentuuri nõukogu äh, tuleb kokku üheksateistkümnendal novembril ja Euroopa Ülemkogu ülem muidugi võtab vastu oma järeldused, mis äh, käsitlevad neid eelmainitud kolme teemavaldkonda ja see annab võimaluse ka riigipeadele valitsusjuhtidele arutleda teema üle põhjalikult ja töö on, on juba alustatud, et ministrite arutelusid ja ka ülemkogu arutelu ette valmistada. me teame, et ülemkogu, ülemkogul on äh, suuri raskusi oma päevakorrast kinnipidamisega, viiekümne protsendine tõenäosus on see, et kogu päevakord läbi võetakse, kui tekib mingisugune kriisiolukord Äh, finantsvaldkonnas või mõnes muu, muus valdkonnas, siis võib kaitsevaldkonda varju jääda, kuid loodetavasti äh, siiski kaitsevaldkond ei kannata ja praegu esialgne plaan ongi, et äh, ülemkogu esimene teema on kaitse- ja julgeolekupoliitika. me peame kandma hoolt selle eest, et see arutelu ei jää ainsaks enda sarnaste seas, härra Danjan ütles õigusega, et võib-olla ei ole äh, sellel äh, silmatorkavaid tulemusi lühikeses perspektiivis, äh, kuid kui julgeoleku ja kaitse temaatika jääb meie liidrite päevakorda pikemaks ajaks, siis see on hea algus. loodetavasti ülemkogu annab terve rea ülesandeid ka kõrgele esindajale ning äh, nõuab meilt äh, raporteid erinevates teemavaldkondades, tõhusus, äh, nähtavus, suutlikkused Euroopa tööstuse ja kaitsetööstuse ja kaitseturu edasine areng ja nii edasi ja nii edasi. nõukogus tuleks kokku leppida, millal on võimalik hinnata saavutatud. kõrge esindaja lõppraport sisaldab ka strateegilise kaitse teekaardi mõtet, eesmärkide püstitamist, ajakava paikapanemist, seda tuleb veel pisut täpsustada ja konkreetsemaks muuta. kuid loodetavasti teekaart valmib ning ülemkogu toetab seda ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika muutub äh, sagedasti käsitletavaks teemaks ülemkogu arutelude käigus. kokkuvõtteks ma arvan, et kõik liikmesriigid on seda meelt, et tegemist ei peaks olema ühekordse sündmusega, ühekordse aruteluga, kuid ähm, Euroopa Parlament ähm, soovib olla ambitsioonikam, otsekohesem. Euroopa Parlamendi roll on juba selline ja juba on saavutatud edu ning äh, edu potentsiaal tulevikus on, on ka märgatav. kui me vaatame, mida me oleme saavutanud selle aasta algusest peale, siis võime tõdeda, et saavutatud on juba nii mõndagi ning äh, tõesti äh, on märgata sellist positiivset õhkkonda, positiivset dünaamikat, mida ma mainisin alguses. meil on aga vaja, et liikmesriigid tunneksid omanikutunnet ning võtaksid kohustusi. ilma selleta me ei jõua kaugele. kokkuvõtteks suur tänu teile teie toetuse eest. suur tänu Euroopa Parlamendi ja ka liikmesriikide parlamentide toetuse eest selles valdkonnas. suur tänu. suur tänu, härra Popovski. nüüd kuuleme ära, mida on öelda eh, madam Bertrand Sarnoul Äh, meie Euroopa Kaitseagentuurist. tema räägib konkreetselt meie ülemkogust ning ma eeldan, et need, kes teise hulgast sõna soovisid, soovivad just nimelt seda teemat kommenteerida ja seetõttu ma arvan, et äh, on parem ära kuulata kõigepealt Euroopa Kaitseagentuuri äh, ettekanne, et meil oleks asjast selge pilt. Claude France, palun. suur tänu äh,, härra Arnaud, härra Danjean, minu nimi on äh, Claude France Arnaud. ja ma vabandan äh,, kui ma kordan juba siin eelöeldut äh,. see tekitab taas mõnikord pahameelt, aga see näitab tegelikult ju ka seda, et me oleme ühel meelel äh, ja äh, meil on üha äh, rohkem sellist konvergentsust oodates ülemkogu, kõik ootavad tugevat sõnumit ülemkogult Äh, seda, et julgeoleku- ja kaitsepoliitika on üks prioriteete ning äh, et kaitse- ja julgeolekupoliitika pingutused praegustes rasketes äh, eelarvetingimustes peaksid olema võimalikult tõhusad. meie kaitsealased pingutused saavad olla tõhusad ainult siis, kui me teeme koostööd, kui me kasutame neid vahendeid, mis on Euroopa Liidu raamistikus kättesaadavaks muudetud ja kui me loome sünergia teiste Euroopa Liidu poliitikavaldkondadega. ning kui me võtame endale püsiseid, püsivaid kohustusi, kui riigipead ja valitsusjuhid võtavad endale kohustuse korrapäraselt selle teemaga tegeleda ning äh, hinnata, mida on võimalik saavutada Euroopa äh, selle valdkonda erinevate struktuuride koostöö abil. kaitsetemaatika on äh, liikmesriikide üks olulisi vastutusi ning kaitse küsimusi peab seetõttu rääk-, Äh, nendes küsimustes peab rääkima ka ülemkogu tasandil, tuleb rääkida ka loomulikult NATO kontekstis ja ja äh, riigijuhid ja valitsusjuhid peavad aru saama, et et ka Euroopa on kontekst, kus äh, võib rääkida nendest teemadest eelarve kontekstis ning ühiste pingutuste kontekstis ainult äh, nii on võimalik äh, saavutada lisandväärtust ning äh, võtta arvesse seda, et me võime töötada ennetavalt, pingutada õigusriigi põhimõtte edendamisel, koolituse kallal, väljaõppe kallal ja, ja nii edasi ja nii edasi, kuid äh, samas äh, mõnikord tekib olukord, kus äh, sõjaline sekkumine on möödapääsmatu. nii et jõu kasutamise võimalus, vajadus on olem-, või vajaduse võimalus on olemas ja seetõttu peaksime selleks looma ka reaalsed võimalused ja lisaks sellele suutlikkusele peame me rõhutama ka seda, et meil peab olema ka äh, võimalus sekkuda äh, mõni, paljudel juhtudel Euroopa ei saa algatada ise jõu kasutamist kuid sageli äh, saab toet, äh, jäävad mõningad missioonid olemata, kui Euroopa Liidul ei ole toetust. seda tuleb näha kindlasti ÜRO kontekstis, äh, liikmesriigid ja Euroopa Liit peaksid olema võimelised kriisiolukorras sekkuma äh, ja aitama siis teistel äh, organisatsioonidel, piirkondlikel organisatsioonidel täita oma strateegilisi ja poliitilisi ülesandeid. Äh, see on otsus, mis on oluline ja mis tuleb langetada kiiresti selleks, et meie suutlikkus ajakohastada, ma ei hakka kordama kõike seda, mida juba ennem on öeldud, kui vähegi võimalik, me kõik teame seda. meie, me teame, mida teevad meie partnerid ja huvitatud. Euroopa peab ka omalt poolt olema nii-öelda security provider või julgeoleku pakkuja. meie, mida oleme teinud meie, Euroopa Kaitseagentuur, Käti äh, Ashton rääkis sellest juba oma raportis kõrge esindajana ning ka Kaitseagentuuri eestvedajana selles äh, meie meil on oma praktilised ülesanded, mis äh, koostöö edendamine ning suutlikkuse edendamine. Matei juba rääkis sellest. meil on olnud mitmeid erinevaid operatsioone ja ja sellest on räägitud ka Chicago kohtumisel pikas ja keskpikas perspektiivis. Itaalia suutlikkuse kasutamine Äh, erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide äh, hävituslennukite kasutamine, äh, Prantsusmaa, Rootsi on omalt poolt andnud võimalusi, on andnud lahingulennukeid ja Äh, ja kasutades ära Boeingut äh, Itaalia poolt ja erinevaid äh, lahingulennukeid on meil võimalik oma suutlikkust suurendada, samuti Euroopa laevastik, selle rolli mitmekesistamine, transport, ähm, logistika, evakueerimine, MR-, MRT, lennukid, siis Holland Äh, on hankimas endale neid lennukeid, me tahaksime maksimaalset sünergiat nende programmidega, mida meie mõningates liikmesriikides äh, nagu näiteks Ühendkuningriigis on algatatamas ja Prantsusmaa toetab seda. Äh, ja nii et me peame tegele-, tegelikult tegema tööd lühikeses perspektiivis, keskpikas perspektiivis, äh, pikemas perspektiivis, et äh, meil äh, oleks selline, sellised tehnilised võimekused, et mis saaksid suuremat sünergiat saavutada. ja siis remotely piloted air system ehk siis kaugpilootidega õhusüsteemid või mehitamata õhusõidukid, see on tulevik. ja tulevane äh, põlvkond selles valdkonnas võimaldab äh, kasutamist nii tsiviil- kui sõjaliste operatsioonide puhul. ja see on suurepärane näide sellest, mille, äh, mida Euroopa Liidus on võimalik teha. me peaksime tegelema ühelt poolt äh, reguleerimisega, millega tegeleb äh, komisjon oma algatusel, siis peaksime keskenduma tehnilistele parameetritele, julgeolekule ning Euroopa Kaitseagentuur peab ka aitama meil ette valmistada selliste süsteemide järgmise põlvkonna kasutuselevõttu ning äh, valmistama ette liikmesriikide poolset kasutamist, äh, niisiis reguleerimine, äh, tehniline külg, tuleviku põlvkonna ettevalmistamisel. meie jaoks on oluline ka kosmosevaldkonda, kommunikatsioonisatelliidid ja jällegi uue põlvkonna satelliitide ettevalmistamine. ja jällegi veel üks uus teema, mis on väga oluline küberjulgeolekus siiski mõõdukas algatus. niisiis kübervaldkonnas tehnoloogiliste võimaluste uurimine, koolitused ning meie missioonide, meie operatsioonide kaitse. meil on tihedad sidemed NATO-ga ja liikmesriikide äh, roll on ka selles kontekstis väga oluline. Äh, Eesti on äh, kindlasti üks liiderriike ja küberkaitse valdkonnas on Eestil väga palju ettepanekuid ja uusi tulevikuideid. kõige sellega me siis tegeleme ja ootame pikisilmi, mida on öelda äh, riigipeadel äh, ja äh, ministritel meie programmide kohta ja mida ja milline on, on tulevikuprogramm ja millised on ja, ja loodame, et selle teema juurde pöördutakse tagasi tulevikus korduvalt. oluline on horisontaalse tasandi koostöö. nagu te teate, on kaitseministrid kirjutanud alla käitumisjuhendile koostöö valdkonnas ning valitsusjuhid ja riigipead peavad omalt poolt kaasa aitama selle rakendamisele liikmesriikide tasandil. ja äh, selliseid ühiseid äh, programme tuleb äh, kaitsta, tuleb kaitsta äh, ja sellest ei piisa ainult, et minister ütleb, et koostööprogrammid kuuluvad prioriteetide hulka, selleks tuleb eraldada ka vahendeid ning tuleb teha ka tööd erinevate elementide kallal Euroopa koostöös. võttes arvesse finantsvõimalusi, mis soodustaksid sellist arengut. ja riigipead ja valitsusjuhid annavad juhtmõtted agentuuridele, komisjonidele äh, ning äh, meie sooviks on äh, suurim sünergia. seda on rõhutatud väga paljudes raportites, Euroopa Parlamendi raportites, aga liikmesriikide poolt et äh, vastasel korral meie äh, tehnoloogilise, tehnoloogiline eelisolukord on kadumas ning me kaotame seda, selle kriitilise tähtsusega eelise. me peame toetama äh, Euroopa vahenditega teadusuuringute raam vahenditega tehnoloogia arengut äh, ning äh, vaatama, millised on teised toetusvõimalised. ning äh, kogu selle duaalsuse kontekstis peaksime me püüdlema suurima sünergia poole teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonnas kui ka kõiki teisi eelarve ridasid kärbitakse, siis teadusuuringud ja äh, tehnoloogia äh, aitavad tagada meie edasise arengu ning äh, on seetõttu otsustava tähtsaga. tööstuse toetamine on samuti väga oluline. programmide, vahenditega, ajakavaga kõik, mida on võimalik teha koos Euroopa Kaitseagentuuri ja komisjoni koostöös, on toetades kaitseettevõtteid, on minu jaoks väga oluline, ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. Euroopa pere on laienemas, nii et sünergiavõimalused samuti laienevad Euroopa Kosmoseagentuuri võimalused on suuremad ning härra Kaaler oma raportis on maininud seda ning maininud seda, kui oluline on saavutada üldine konvergentsus ja kaitsta ühelt poolt liikmesriikide suveräänsust ning õigust äh, otsusele, kuid äh, samas luua võimalus ka kasutada ühiselt öö, öö, OPCAR-i tasandil öö, äh, olevaid võimalusi. ja oluline on, et kaitse- ja julgepoliitika on nüüd jõudnud ülemkogu ette ning loodetavasti äh, jõuab uuesti. see, nüüd me peaksime seda saavutust tugevdama konkreetsete programmide näol, plaanide näol, mis kõik ei ole veel võib-olla lõpuni jõudnud. ja me äh, peame vastama oma kodanike ja ka kaitsetööstuse ootustele. suur tänu, et tegite, rääkisite nii põhjalikult. väga palju on sõnasoovijaid, kõigepealt saab sõna äh, liikmesriikide parlamentide esindajate hulgast äh, Poola senatist Bogdan Kliš. palun. Uh, endine kaitseminister, suur tänu. kõigepealt lubage rõhutada et Euroopa Parlamendi roll äh, detsembris toimuva ülemkogu lõpptulemusele lähenemisel on märkimisväärne ja minu mäletamist mööda me juba kolmandat korda kohtume ja arutame tulevase ÜKJP probleeme. hiljuti avaldatud aruandest leidsin mitmeid olulisi aspekte, kuid üks arvamus on oluline. on mainitud, et puudub kokku lepitud pikaajaline visioon ühise kaitse- ja julgepoliitika tuleviku suhtes ütles Lydia Ashton. ma saan sellest väga hästi aru, saan aru, et see ei ole mitte ainult suureks väljakutseks detsembrikuisele ülemkogule, vaid ka meie edaspidistele meetmetele pärast ülemkogu. ja ma jagaksin teiega nüüd nelja mõtet äh, ÜKJP kohta, äh, kuid lähtudes ka meie ühisest äh, välispoliitikast. kõigepealt kahe poliitika lõimumine. ma olen päris kindel, et tulevikus meil on vaja sidusamat Euroopa Liidu välispoliitikat ja see integreeritud välispoliitika peab arvestama ka Euroopa Liidu kui terviku kaitsehuvidega ja julgeolekuhuvidega ja mitte ainult keskenduma mõnimate olulisemate liikmesriikide julgeolekuhuvidele, vaid Euroopa Liidu kui terviku huvidele. teiseks meie käsutus olevate vahendite parem integreerimine tähendab seda, et meil on vaja palju paremat, laiapõhjalisemat lähenemist, mis tähendab, et meie diplomaatilisi, poliitilisi ja majanduslikke vahendeid kasutades me peaksime kujundama Euroopa Liidu poolse laiemapõhjalise lähenemise. ja selles valdkonnas on viimastel aastatel saavutatud märkimisväärset edu äh, me oleme teadlikud mitmest näitest sellisest integratsioonist, näiteks Euroopa Liidu tegevus äh, äh, Somaali poolsaarel, Aafrika saarve piirkonnas, kuid üsna palju on vaja ära teha. kolmas äh, märgus puudutab meie võimekuse arengut, mis samuti nõuab sügavamat integratsiooniprotsessi. Euroopa Liidu integratsiooni tuleks selles valdkonnas tugevdada, kaasates olemasolevad struktuurid ja institutsioonid, Euroopa Kaitseagentuur, meie võimekuse arendamise kava ja meie kaitsesektori tehnoloogiline tööstuslik baas. samal ajal me peaksin harmoneerima ka meie võimete arengut Euroopa Liidu ja NATO vahel, see puudutab hoopis teist eh, peatüki, sest taoline harmoneerimine peaks olema ja ma olen selles kindel, tugevdama erinevate tasandite võimekust äh, Euroopa Kaitseagentuuri ja NATO vastavate struktuuride vahel, äh, panustamise ja jagamise programme ning aruka kaitseprogramme, äh, kuid eriti Kaitseagentuuri ja ACT vahel võimekuse valdkonnas minu neljas märkus puudutab kriisiohjamise operatsioone. me peaksime rohkem keskenduma sellele tegevusvaldkonnale, eh, esiteks põhjusel, et meil on saavutusi selles valdkonnas, silmnähtavaid eh, saavutusi ja teiseks sellepärast, et meil on ka kriis eh, vastavate operatsioonide läbiviimisel näiteks Malis. seega me peaksime ma ÜKP institutsiooni struktuurid lõpuni arendama ja teiseks peame edendama mitmeid riike ühendavaid lahendusi, meie kriitiliste võimekuste äh, tugevdamise, ma juba mainisin siin panustamist ja jagamist. ja peaksime laiendama ka meie lahingurühmade rolli. me peaksime seda aspekti veelgi täielikumalt analüüsima võrreldes sellega, kuidas see on esitatud kõrge esindaja aruandes. seega kokkuvõtteks tahan öelda meil on suuri saavutusi, kuid veel väga palju tuleb ära teha, sest Euroopa Liit on veel kaugel sellest, et saavutada täielik potentsiaal äh, kaitse- ja julgeoleku valdkonnas. seega see poliitika vahendina peaks avaldama meil rohkem võimalusi äh, meie võimekuse arendamisel ja paremal koordineerimisel sellest lähtudes Euroopa Liidu operatsioonide keskus tuleks näha esimese sammuna eh, Euroopa Liidu operatsioonide peakorteri loomisel. ma loodan, et meie saame olema tunnistajaks sellise struktuuri loomisele. Eh, meie eh, ühine poliitika ei vaja uusi institutsioone, kuid me vajame selle asemel suuremat poliitilist tahet ja uusi impulsse, nagu näiteks üheksa aastat tagasi, kui me suutsime koostada suurepärase Euroopa Liidu kaitsestrateegia ja käivitada oma esimese olulise missiooni Altea missiooni. seetõttu meie me ootame ülemkogul detsembrilt sõnumit, mis on keskendunud meie ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika pikaajalisele, pikaajalisemale arengule. suur tänu, Bogdan. Elia Vito äh, Itaalia esindajate kojast, palun. tere hommikust, esimees daamid ja härrad. lubage alustuseks tänada teid selle olulise parlamentidevahelise kohtumise korraldamise eest, mis annab meile veel kord võimaluse äh, hinnata rahvusparlamentide liikmete ja Euroopa Parlamendi liikmete rolli Äh, välis- ja julgeoleku- ja kaitsepoliitika otsuste läbipaistvuse suurendamisel. Euroopa Liit eh, tänapäeval ei ole pelgalt liikmesriikide ühendus, see on õiguslik kord, mille aluseks on riikliku suveräänsuse jagamine liikmesriikide vahel, et tagada julgeolek ja rahu ja seetõttu nii rahvusparlamentide kui Euroopa Parlamendi esindajate ülesanne on teha julgeid otsuseid selles tegevusvaldkonnas, olles teadlikud sellest, et ei saa olla ühist kaitsepoliitikat, kui meil ei ole poliitilist liitu. see omakorda kujutab endast väga tundlikku teemat, äh, suundumust ja sellest vaimust kantuna me peame tegutsema selleks, et Euroopa tööstusel oleksid tugevamad alused, et saavutada parem sünergia meie kontinendil. me teame, et Euroopa kaitse äh, valdkonna edu ja ka detsembri ülemkogu edu sõltub sellest, kas me suudame mõelda, kuidas paremini ära kasutada rahalised vahendid meie võimekuse arendamisel nii tsiviil kui äh, sõjalises valdkonnas. me peame tagama parema sünergia äh, tööstuses, äh, arvestades liikmesriikide eripärasid ja samas äh, suurendades kollektiivse julgeoleku suutlikkust. see aitab tõhustada ka meie usaldusväärsust rahvusvahelisel areenil. meie eesmärk peaks olema vajalike vahendite väljaselgitamine ja kiiremas korras Euroopa Liidule nende kättesaadavaks tegemine seega me peaksime liikuma edasi vahendite jagamisele, me peame tugevdama Euroopa Kaitseagentuuri rolli ja peame äh, stimuleerima äh, koostööd tööstussektoris, selleks et peatada langus selles tegevusvaldkonnas. Need ei ole uued mõtted, kuid hetkel on vaja nendele asjakohaselt ka poliitiliselt reageerida. eelmisel kohtumisel Vilniuses öeldi, et parlament peaks stimuleerima debatte kaitseteemadel ning koostama selliseid projekte, mis suurendavad kodanike usu ning aitavad teabevahetusele. me peaksime alustama tööd metoodika väljatöötamiseks. see oleks meie ülesanne ja selle alusel äh, koostama oma ettepanekud. kui me räägime metoodikast siis eh, kõik rahvusparlamendid eh, peaksid koostama omavalitsuse jaoks suunised, eh, mis aitaksid ka otsuste langetamisel ülemkogul. oleks hea välja tuua mõningad ühised jooned, ühisnäitajad, mis muutuksid siis lahutamatuks osaks rahvusparlamentides langetatavates otsustes. me peaksime alustama ka koostööd ühise teatise koostamisel, mis oleks suunatud meie kodanikele, kus oleks rõhutatud ka meie välis, julgeoleku ja kaitsepoliitika välismõõdet ja tutvustaks äh, ka neid struktuure, mis on moodustatud kriisiohjaks selles mõttes meie parlamendikojad on juba kuid selle teemaga tegelenud ja arutanud põhjalikult ka neid teemavaldkondi, mis on detsembrikuus ülemkogu päevakorras. me mõistame, et on vaja põhjalikku reformi ka Itaalias selles valdkonnas ja me ootame Itaalias vastavat siduvat otsust novembrikuus. me loodame, et ka kiidetakse heaks valitsuse ettepanek Äh, et suurendada rahastust rahvusvahelistele rahukaitseoperatsioonidele. Äh, ja see on suurepärane võimalus juhtida avalikkuse tähelepanu Euroopas toimuvale debatile Euroopa kaitseküsimuste ümber. Itaalial lasub konkreetne vastutus nende otsuste elluviimisel Äh, kuid meie eesistumine toimub pärast uusi parlamendivalimisi, äh, ähm, mille järel muutub ka äh, teiste institutsioonide koosseis nii komisjonis kui nõukogus ja seetõttu me oleme äärmiselt huvitatud tänasest koosolekust ja soovime teile edu. suur tänu, härra Kaaler Euroopa Parlamendist, palun. ja, vielen Dank und auch herzlichen Dank dafür, dass wir palju tänu ning suur tänu, et te olete andnud meile võimaluse ähm, arutada nüüd pärast Vilniuse kohtumist neid küsimusi edasi liikmesriikide parlamentide esindajatega. ja palju tänu ka erinevate ähm, märkuste, sõnavõttude eest, eriline tänu proua Arnuule. Te ütlesite, et äh, et on palju selliseid küsimusi, mille osas meil on äh, ühetaoline vajadus, aga, aga mitte kõik ei peaks kõiki neid asju ise soetama, vaid me võiksime jagada omavahel vahendeid ja seetõttu ongi oluline, et me nüüd äh, enne tippkohtumist äh, otsiksime välja need valdkonnad, kus meil on võimalik tõesti ühiselt panustada ja jagada ressursse. selja taha tuleb jätta see puhtalt äh, isoleeritult et riigipõhine lähenemine. ma usun, et rahvusparlamentide kolleegid peaksid avaldama survet oma valitsustele, seismaks hea selle eest, et, et oleks võimalik luua uued struktuurid, et meie kaitseministeeriumites tekiks uus mõtlemine, uus lähenemisviis hankemenetlusele. see on asja tuum, me peame muutma oma mõtteviisi Euroopas, enam me, me ei saa lubada enam endale olukorda, kus igaüks mõtleb ainult enda peale. meil on olukord, kus mõningates tööstuse valdkondades on ületootmine ja on teatud valdkondi, kus on väga suured puudujäägid ja tühimikud. ja on olukord, kus mõned äh, tööstused saavad äh, liiga palju tellimusi, samas on äh, teised valdkonnad, kus ei ole piisavat massi selleks, et saada kõige soodsamat hinda. meil on vaja selliseid ühiseid eeskirju Euroopas, mis stimuleeriksid panustamist ja jagamist. ja küsimus rahvusparlamentide esindajatele. kõik teavad, et vanamoodi enam edasi ei saa. ja ma tahaksin teada, et kas teie nii-öelda hankega tegelevates üksustes on juba hakatud mõtlema selle peale, et meil on vaja uut lähenemisviisi, uut mõtlemist selleks, et toime tulla nende suurte väljakutsetega, mis meie ees seisavad. ma tõesti loodan, et enne tippkohtumist äh, neid küsimusi arutatakse ja seda edukalt. Euh, suur tänu, Voljumi äh, Miranda Galea, meie Portugali kolleeg, palun Eh, palju tänu, juhataja. siinkohal tahaksin kõigepealt tänada eh, esimees Elmar Brocki kutse eest tulla täna siia, leian, et tegemist on suurepärase algatusega, kutsuda kokku riikide parlamentide esindajad selleks, et neid olulisi teemasid arutada ja palju tänu ka härra Schulzile ja ka äh, nõukogu mm, eesistujale härra Rompuile, kes kõik peavad olema kaasatud nende küsimuste aruteludes. kui me nüüd püüame tõesti saavutada head ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, siis meil kõigepealt peab olema ühine arusaam selle kohta, mida tähendab ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika loomulikult meil on äh, nii-öelda kaitsestrateegia, aga see pärineb aastast kaks tuhat kolm, seda on küll muudetud, äh, ajakohastatud äh, kahe tuhande kaheksandal aastal, aga see vajab täiendavat põhjalikku ajakohastamist, kui me soovime, et see oleks kooskõlas nende väljakutsetega, mis meie ees tänasel päeval seisavad ja selleks, et see vastaks ka Euroopa kaitse vajadustele ehk kõike seda on kõigepealt vaja, enne kui me saavutame tõsise ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika Euroopas. teiseks tuleb keskenduda koordineerimisele. julgeoleku ja kaitsepoliitika raames, kui vaadata ringi, siis me näeme, et seisukohad on väga erinevad, väga killustunud. jah, meil on ehm, kahepoolseid protokolle koostöö tegemiseks eh, kaitsevaldkonnas mõningate riikide vahel mõningates sektorites on selliseid epistelisi algatusi, kus mõned riigid tulevad kokku selleks, et teha koostööd strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ja möödanikus on olnud see ääretult oluline Liibüas, Malis ja ka Süürias, mis on väga headeks näideteks, kus meil on koostööd vaja. ja piisavalt ei ole räägitud nähtavusest. eile avanes mul võimalus külastada äh, pagulaslaagrit, Süüria pagulaste põgenikelaagrit ja esitati küsimus, millist rolli mängib Euroopa, kus teie olete? ma tean, et meie lähenemine Süüriale on olnud selline individualistlik. liikmesriigid on eraldiseisvalt võtnud seisukoha aga tegevus on olnud killustatud, me ei ole näinud sellist ühist jagatud perspektiivi Süüria juhtumi analüüsimisel. ja kui me räägime tõesti ühisest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast, siis kõigepealt meil peavad olema ühised põhimõtted, loomulikult äh, need peavad olema paindlikud. jutt käib põhielementidest, mis meid seovad julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas loomulikult äh, meil on erinevused liikmesriikide vahel, aga koordineerimispõhimõte peab meil olema ühine. on paljud riigid, kes tegelevad väga sügavuti julgeolekuküsimustega ja inimeste jaoks on tegemist väga tundliku küsimusega, julgeolekuküsimused on ääretult olulised kodanikele. seda ei ole vaja kodanikele selgitada, inimesed näevad, mis piiride taga äh, toimub või, või, või isegi oma riigi territooriumidel, vaadake, mis toimus äh, Lampeduusa saare läheduses. nii et äh, küsimus ei ole mitte ainult äh, pagulastes, põgenikes, vaid julgeolekus. ehk meil on vaja koordineerimist selleks, et meie ühine julgeolekukaitsepoliitika oleks tõesti tõsine. ja teiseks kaitsetööstuse valdkond. siinkohal nõustun sajaprotsendiliselt sellega, et me peame sellele, et edasi arendada oma tööstust. samas sellesse lähenemisse, ühisesse lähenemisse tuleb koondada erinevad tööstusvaldkonnad. kuulsime, et eeskätt on tegemist majandusküsimusega. tööstus, kaitsetööstus annab väga suure panuse ja väga palju töökohti paljudes riikides, aga jällegi ma ei näe, et, et see tööstuspoliitika oleks nähtaval kohal, piisavalt nähtaval kohal. me kuuleme majandus- ja rahanduspoliitikaga tegelevate inimeste käest, et eelarveid tuleb kärpida ja, ja see kärpeteema on see, mis paistab silma. aga kuidas omada julgeoleku- ja kaitsesektorit, mis ei ole piisavalt nähtav, ka selle valdkonna eelarveid on tõsiselt kärbitud ja tegemist on väga tundliku ja tõsise küsimusega meil on Euroopas nii-öelda ettekujutus selle kohta, kuidas üldiselt me peaksime oma tööstust arendama, aga konkreetselt tuleb välja töötada ka poliitika kaitsesektori jaoks. kui me vaatame tööstust üldiselt, siis me vaatame selle majanduslikku mõju, sotsiaalselt külgi, aga tuleb tegeleda ka kaitsepoolega ja kui me soovime tasakaalu saavutada, siis tuleb vältida olukorda, kus kaitsetööstuses tegeletakse is isolatsioonis. terve rida riike Euroopa Liidus arutavad eh, seda, et kaitse-eelarvet tuleb kärpida. ja selle kasinuse taustal, eelarvete kärbete taustal, kuidas saada üle sellest isolatsioonist kaitsetööstuse valdkonnas ja kuidas tagada äh, tugevat ja piisavat julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. meil on vaja sellist poliitilist lähenemisviisi, mis hõlmaks kõiki sektoreid ja ka komisjon ise peab hakkama mõtlema selle peale, milline on vajalik eelarve tase selleks, et oma eesmärgid täita. Merci, cher collègue, je vais me voir contraint d'appliquer les règles. suur tänu ma hakkan nüüd kehtestama ka Euroopa Parlamendis kõneaja reeglid, vastasel juhul me ei leia aega vastusteks ja see, sellest oleks kahju. mitte kõigile ei saa sõna anda, kui kõik nii pikalt räägivad, seega palun pidage kinni kolmeminutilisest kõneajast, kui teile sõna antakse. ja nüüd Prantsuse senatis härra Del Pica, kolm minutit. hea küll, esimees selle kolme minuti raames tahan esitada viis kommentaari. esiteks, otsus äh, võtta kaitseküsimused äh, riigijuhtide, riigipeade ja valitsusjuhtide ülemkogus äh, on suurepärane mõte. ja teeb au president Van Rompuyle. õnnitlen teda selle puhul. kuid otsustagem nüüd et me ei soovi, et mööduks jälle viis aastat, kuni uuesti seda teemat arutatakse. ja teiseks, majanduskriisi tõttu äh, on meil ka kärped riigi all eelarvetes. Euroopa riigid oleks saanud kasu kriisist, kui nad oleks suhtunud kui reformi võimalusse, kahjuks seda ei kasutatud ära. kolmandaks Donc... kui meie avalikkus tunneb huvi kaitseküsimuste vastu, siis äh, me peame küsimärgi veel järgneva seadusmeele, kas liikmesriigid soovivad oma sõjaväedest loobuda. sellepärast, et äh, äh, ohud, otsesed ohud Euroopa kodanikele puuduvad ja NATO teeb juba oma tööd aga kaitsepoliitika äh, on oluline meie suveräänsuse seisukohast. Äh, neljandaks, ei ole mingisugust mõtet protesteerida valge raamatu vastu kui ei ole äh, äh, äh, riiki, siis ei ole ka kaitset äh,. meil on puudu praegu äh, nii-öelda arbitraaži instantsist, et erinevaid huvisid äh, siin omavahel lepitada, ei ole kaitse Euroopat ilma, et meil oleks äh, äh, selline lepituskohus. kui me tahame Euroopa äh, kaitsepoliitikat edendada, siis peame uurima välja selle, kuidas sellest suveräänsuse küsimusest üle saada. juulikuus koostati raport kaitse Euroopa lõpp Äh, ja äh, autentne Euroopa kaitse. siin on äh, mõningad e-, eksemplarid sellest raportist. see raport on ka inglise keeles ning mida me siis tahame ja mida me soovitame meie soovitused on, tuleb moodustada kaitsetemaatika eurogrupp. selles peavad osalema need, kes soovivad ja saavad ja kus ei kehti ühehäälsuse põhimõte. sellisel moel oleks võimalik eh, saavutada tulemusi, nagu eh, euro küsimuses, Schengeni küsimuses eh, on saavutatud ning Äh, nagu saavutatakse, vähemalt meie usume, ka kaitsevaldkonnas. võib-olla see tundub äh, lihtsalt unistuse, aga nagu Steve Jobs ütles, ainult need, kes on piisavalt hullud, et uskuda, et nad suudavad maailma muuta, äh, muudavad tõesti maailma ja niiviisi suudame ka meie muuta maailma kaitse küsimustes. suur tänu! jah. jah, suurepärane inimesed arvavad, et äh, lasete, lasin teil rääkida kauem sellepärast, et, äh, et olete prantslane, äh, nii et oi, ma ei teadnud, et kell on nii kiiresti jookseb, siin on näha kell seina peal, aga tõesti jah. igal juhul teile suur tänu selle eest ja nüüd saab sõna Euroopa Parlamendi kolleeg Marie-Helena Koppa, kes on meie ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika teema äh, raportöör äh, ja ta tutvustab järgmisel täiskogul Euroopa Parlamendi raportit äh,, et sellega ühele poole jõuda enne ülemkogu. väga õigeaegne arutelu ja võimalus arutada seda rahvusparlamentidega, sest tegelikult rahvusparlamentis toimub see tegelik debatt meie ühise julgeolekuga kaitsepoliitika üle. meie kojal on väga kõrged ootused, tegemist on üsna keerulise debatiga ka Europarlamendi jaoks, sest Euroopa elab praegu oma kõige raskemat perioodi üle, kus toimuvad väga tõsised kärped, eriti kaitse-eelarvete osas seega me peame pühenduma tõesti sellele, et tegutseda ühise julgeoleku kaitsepoliitika suunad. me säilitame väga ambitsioonika taseme kuigi teinekord sõnumid Euroopa Liidu liikmesriikide pealinnadest ei ole alati optimismis kantud. me oleme tegutsenud konstruktiivselt koostöös komisjoniga ja ka kõrge esindajaga ja nõukoguga ja olnud alati optimistlikud meelest, et kuigi mitte alati pole jõudnud oma ambitsioonid edasi. Euroopa on jõudnud oma ristteele ja nüüd me arutame seda, kas julge, kas Euroopa tahab olla julgeoleku taga ja ülemaailmselt või jätkuvalt äh, suur turg, äh, millel puudub äh, muu roll kaitse ja julgeoleku valdkonnas me oleme kõik pühendunud ühisele kaitsejulgeolekupoliitikale ja võtmesõnadeks on äh, riikidevaheline koostöö, äh, usalduse ja usaldusväärtuse kujundamine, mis on minu arvates kõige raskem ülesanne. ja mõned mõtted sellega seoses. meil on vaja kommunikatsioonistrateegiat. me läheneme detsembrikuisele ülemkogule ja konkreetsetest formatsioonidest nii parlamendides kui ka rahvusparlamentides, komisjonides arutatakse kaitsetemaatikat. Äh, ei ole meie debatt piisavalt nähtav ja kuuldav. tegemist on üleeuroopalise debatiga, äh, mis on suurel määral seotud kodanikele julgeoleku tagamisega ja see peaks olema teatud määral ka Euroopa valimiste päevakorras me teame, et me ei saa olla kõikjal kohal, me peame tegutsema maal, merel, õhus ja äh, kosmoses, küberruumis, kuid nüüd on saabunud aeg teha strateegilisi valikuid, mis ei ole alati lihtsad. kolmandaks, mis on oluline ja me oleme rahul, et see on kajastatud ka kõrge esindaja raportis, see on keskendumine merejulgeolekule ja piiride julgeolekule. Need on kaks kriitilise tähtsusega valdkonda, eriti praegusel ajahetkel ja järgmisena peaksime äh, nende teemadega tegelema järjekindlalt ka pärast ül detsembrikuist ülemkogu. neljandaks, me peame täiel määral ära kasutama Lissaboni lepinguga antud võimalusi, me pisevalt räägime sellest, kuid ei tee seda. Need, kes tahavad edasi liikuda, peavad selleks võimaluse ja teised ei tohiks seda äh, võimalust blokeerida nende jaoks kasutage ära aluslepinguga antud võimalusi rakendage neid äh, struktureeritud koostöö jaoks, äh, käivitusfondide kohta. viiendaks, meil on valikuvõimalusi, äh, mis muuta selle vahendi paindlikumaks ja kasutamiskõlblikumaks, kuidas kujundada meie kiirreageerimisüksused, kuid meil on vaja seda arutada, meil on vaja avameelset debatti ja lõpetuseks NATO kakskümmend kaks meie kahekümne kaheksast liikmesriigist on NATO liikmed. seega konflikt puudub, seega üritagem teha koostööd ja otsida ühiselt lahendusi. seega minu äh, kokkuvõtvad sõnad. ülemkogu detsembrine kohtumine ei ole lõpp, vaid protsessi algus, milles kõik Äh, Euroopa Parlament ja Rahvusparlamendid peaksid osalema ja tegema tihedat koostööd. Euh, suur äh, tänu, hoolimata sellest, et äh, jällegi kõneajast, pidage ikka kinni, härra Le Croix Prantsusmaa esindajate kojast, palun. suur tänu, härra esimees, Prantsusmaa Äh, parlamendi äh, nimel tänan teid kutse eest äh, siia Euroopa Parlamenti, meie oleme omalt poolt hääletanud resolutsiooni ettepaneku üle selleks, et määratleda Euroopa, Belgia armee roll Euroopa raamistikus. ma soovitan kõikidele liikmesriikide kolleegidele teha sedasama. Prantsusmaa senatit tänaksin selle suure töö eest, mille nemad on ära teinud Äh, nagu te ütlesite, proua Arnold, oluline on äh, äh, kaugjuhtimisega lennusüsteemid ja, ja, ja, ja lennuk, õhuvaldkonna arendamine üldiselt. meie praegusel hetkel oleme hankimas F kolmkümmend viis, mis, viis lennukeid, millel on loomulikult oma äh, hind ja äh, see loomulikult mõjutab meie eelarvet. ja kui me ostame F kolmkümmend viit, siis äh, tekib alati küsimus, kuidas me suudame need kulud katta. ja me tahaksime küsida, et äh, kus on siis Euroopa lennu, lennukite projekt? Äh, kas see ei oleks parem äh, Euroopa tehnoloogiat, äh, Euroopa tasandi tehnoloogiat rakendada ning äh, arendada Euroopa lennukite hankestrateegiat, võiks Airbusi kaaluda ja veel teine teema, mida ma tahaksin siin tõstatada, liikmesriikide parlamentide esindajatega iseäranis vasakpoolsete parlamendiliikmetega, nimelt Äh, tähelepanu alt on kõrvale jäänud äh, Euroopa kaitsealgatuste humanitaarkülg, mis on äh, väga oluline Euroopa omapära, meie oleme keskendunud väga palju konfliktijärgsele ülesehitustööle ja üks projekt, mis mulle tundub mulle väga huvitav ja oluline selles valdkonnas, on miks äh, näiteks mitte luua äh, haigla, äh, haiglate laevastik nii-öelda või laevahaiglate laevastik, mis võiks kiiresti sekkuda kriiside puhul nagu Liibanon, Süüria ja nii edasi ja nii edasi. kaitse Euroopa on mõte, mida meie kodanikud võiksid, kodanikud võiksid toetada, me tahaksime äh, Äh, samuti äh, oma kaitsepoliitikaga tagada enda kaitse ja julgeoleku ning aidata ka teisi, äh, teistele stabiilsuse ja julgeolekut tagada. suur tänu, ütleb härra Danšan, te ka kõneajast kinni pidasite ning mis puudutab nii-öelda laevhaiglaid, siis komisjoni teatises tegelikult vist mainitakse midagi sellelaadset, äh, kui ma ei eksi. ja nüüd saab sõna härra Bossin-, Bossinovitš, härra Horvaatiast äh, ja, ja äh, palun siis pidage meeles seda kõneaega. Uh, uh, I really do appreciate uh, the efforts. suur tänu, tõesti palju tänu selle aja ja jõupingutuse eest, mille te olete investeerinud sellesse, et tänaseid arutelusid pidada ning tahaksin rõhutada, et tegemist on väga strateegilise küsimusega, mis ei puuduta mitte ainult Euroopa Liidu kaitsepoliitikat kui sellist ja selle tulevikku, vaid mis puudutab Euroopa Liidu tulevikku tervikuna. ja oluline on, et need arutelud oleksid nii laiapõhjaliselt kui võimalik ning hõlmaksid kõikide liikmesriikide nii poliitikuid kui avalikkust. ka Horvaatias on sellised arutelud käima lükatud ning kõik need küsimused, mis täna kõlasid, puudutavad ka minu koduriiki. me oleme olnud aastaid NATO liikmeks ja ka Euroopa Liidu liikmesriigina leiame, et tegemist on ka meie küsimustega samas on meil meie ees nii-öelda kahekordne väljakutse. ühelt poolt ei olda rahul meie jõudude tehnoloogilise varustatuse tasemega, teisalt on selliseid inimesi, kes oleksid valmis toetama suuri sõjalisi hankeid, aga neid, neid ei ole piisavalt üle-Euroopaline lähenemine on kindlasti kasulik selleks, et eh, üks liikmesriik saaks hästi toimida, selleks oodatakse meilt kõigilt seda, et me peaksime kinni Euroopas kokku lepitud standarditest ja sellel on oma mõju kindlasti liikmesriigi tasandil. kõrgem kulutamise tase tähendab seda, et tuleb näha ette kärpeid muudes valdkondades ja tihtipeale, kui eelarvet tuleb kärpida, siis kõigepealt kärbitakse kaitse-eelarvet. ja see näitab selgelt, et, et, et kuidas just ähm, rahalised kärped mõjutavad erinevate poliitikavaldkondade toimimist Euroopa Liidu tasandil tuleb ilmsemini paremini mõista, millised on meie ühised äh, prioriteedid äh, ja seda ka ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raames äh, ja kaitsetööstuse raames. ehk teisisõnu, mitte ainult poliitilistel põhjustel, vaid ka selleks, et arvestada nii-öelda rahalist poolt ei tohi kaitset hoida lahus, kaitsepoliitikat hoida lahus muudest Euroopa Liidu poliitikatest. ja seetõttu võin veendunult öelda, et kaitsevaldkonna sügavam lõimimine ei ole mitte ainult võimalus, vaid hädavajadus. ning veel üks asi, mida ma tahaksin mainida. märkida tuleb seda, et et see kulude kärpimine kaitsevaldkonnas ei tulene mitte ainult ehm, rahanduskriisist, vaid ehm, see tuleneb ka ehm, Euroopa lõimimisprotsessi tulemustest. härra, suur tänu ja härra Kovatš Ungarist. aitäh, esimees. kõigepealt ma sooviksin avaldada äh, tänu välisasjade komisjonile ning julgeoleku ning kaitse allkomisjonile Euroopa Parlamendist, kes on täna meid siia kutsunud ja on kutsunud kohale ka liikmesriikide parlamentide esindajad, oleks soovinud näha, et siin oleks olnud kõikide liikmesriikide esindajad kohal, kuna tegemist on väga olulise ajahetkega just enne tippkohtumist, kus arutatakse olulisi kaitseküsimusi. ma usun, et enamus inimesi, kes siin on kohal, teavad, et äh, on palju selliseid teemasid, mille osas äh, Ungari valitsusel ja opositsioonil on väga erinevad seisukohad, lahknevad seisukohad. aga mis puudutab Ungari pikaajalist perspektiivi, siis äh, nii valitsus kui demokraatlik opositsioon on ühel meelel, et äh, Euro-Atlandi ähm, integratsioon, NATO-sisene ja Euroopa Liidu sisene integratsioon on väga olulised. ning selleks, et äh, mitte liia-, liialt pikalt rääkida, tahaksin välja tuua järgmised põhijooned NATO ja USA juhtroll NATO-s on Euroopa ja ka Ungari julgeoleku garantiiks number üks. aga Euroopa Liidu liikmesriigid, kes NATO-sse ei kuulu, peaksid samuti, samuti andma oma panuse meie kontinendi julgeolekusse ja kaitsesse. mis puudutab NATO globaalset rolli ja Euroopa Liidu globaalset rolli, mis on muutunud üha intensiivsemaks siis siinkohal me pooldame vastutuse eh, võrdset jagunemist, arvestades mõlema organisatsiooni võimekust ja võimalusi, kellel on siis sõjalised vahendid olemas selleks, et toime tulla kriiside ohjamisega ja ka sõjaliste konfliktidega. Need võimalused on olemas NATO-l, samas Euroopa Liidul on äh, Eh, nii-öelda eh, majanduslikke poliitilisi võimalusi ennetamaks kriise ja konfliktide tekkimist ja anda omapoolne panus ülesehitustööst, töösse. edasi, kaitse on eh, kindlasti palju enamat kui lihtsalt kaitsekulutused. ühine julgeoleku ja välispoliitika ning ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika neid on võimalik edendada väga erinevate vahenditega, näiteks kujundades välja poliitika, naabruspoliitika riikide suhtes, nagu meil on idapartnerlusprogrammid, Vahemere partnerlusprogrammid, sest stabiilsus naabruspiirkonnas tähendab seda, et kogu meie kontinendil on stabiilsus ja rahu. Araabia kevad on väga selgelt näidanud midagi, mida tuleb arves, arvesse võtta ka idapartnerlusprogrammi raames. õigusriigi põhimõtted, majanduslik, sotsiaalne areng on äh, väga oluliseks lahutamatuks julgeoleku osaks. Need on need õppetunnid, mis meil tuleb õppida Araabia kevadest ja ma kutsuksin üles Euroopa Parlamenti avaldama survet ülemkogule detsembrile ja kutsuksin üles ka rahvusparlamente avaldamaks survet liikmesriikide valitsustele selleks, et edendada sügavamat lõimumist julgeoleku ja kaitse valdkonnas suur tänu ja nüüd annan kiiresti sõna äh, proua Anna Gomesinile Euroopa Parlamendist. Uh, aitäh. kriisi ja, ja kärpe taustal, eelarvete kärpimise taustal ja rääkides ähm, julgeoleku ja kaitse valdkonnast Euroopas ähm, kaitsetööstuse küsimustest. ma loodan, et kõike seda arvestades ähm, äh, ülemkogu otsustab äh, jätta kõrvale korvamissüsteem, see on stiimuliks korruptsioonile ja ainult niimoodi on võimalik tegeleda ja tegutseda ratsionaalselt eurooplasena. selle, sellise lähenemisega on võimalik väga palju ära saavutada, seetõttu ma loodan, et ülemkogu tuleb tagasi äh, ühise julgeoleku kaitsepoliitika missioonide rahastamise juurde, kuna praegune arve eh, võtab liigselt nendelt, kes, kes eh, panustavad ehk eh, meil on vaja näidata jõudu, nii nagu me oleme seda teinud Malis. ja ühise julgeoleku kaitsepoliitika merendusalane mõõde peab saama selge äh, sisu ja nähtavuse, organiseeritud kuritegevuse võrgustike, terrorismi võrgustike ehm, kohtumistel me oleme näinud, mis toimub, meil on vaja tagada see, et liikmesriikide rannavalve toimiks korralikult ja näiteks laienemine, ehm, mis puudutab ehm, Panama kanalit, annab meile suuri majanduslikke võimalusi, aga toob kaasa ka väga reaalsed ohud ehk tuleb rõhutada ühise julgeoleku kaitsepoliitika merendusalast mõõdet. Liibüa. Liibüas ei ole küsimuse all mitte ainult Liibüa julgeolek, vaid ka Euroopa Liidu julgeolek. seal ei saavutata edu, kui me ei saada siin oma missiooni selleks, et aidata kaasa eh, sellesse, et ehitada üles eh, näiteks kas või politseistruktuurid ilma koolitusmissioonita ei ole võimalik seal julgeolekut saavutada, kui ei viia julgeolekusektori reformi läbi. saadetakse tihtipeale kaitsenõunikud, kes edendavad lihtsalt oma liikmesriigi kaitsetööstuse huvisid. see on väga tõsine küsimus ja selles osas tuleb tegutseda Süüria küsimuses lahendus on tõesti poliitiline ja eh, liikmesriikide praegune lähtekoht lihtsalt pikendab sõda ja selle, selles osas, et kõige aluseks on nii-öelda humanitaarpoliitika, siis ma rõhutaksin ka nii-öelda rahvusvahelist õigust, õigusriigi põhimõtete austamist ja mis puudutab droonide küberjulgeoleku valdkonda, siis siinkohal tuleb selgelt öelda välja seda, et kes ei e, pea kinni õigusriigi põhimõtetest ja ei taga inimõigusi, e, nendele seda andestada ei saa. härra Pisko Portugal. suur tänu, esimees. ma tahaksin esitada paar küsimust Äh, mis võib-olla ei ole detsembrikuus ülemkogu päevakorras, kuid on samuti olulised, seetõttu ma sooviksin neid käsitleda. ma tahaksin esitada küsimused selle kohta, kuidas Euroopa Liit kavandab investeeringuid ja infotehnoloogia valdkonna arengut kaitsevaldkonnas. väga on oluline viia tasakaalu meie geostrateegilised äh, Äh, huvid demokraatia, suveräänsuse ja Euroopa kodanike kaitse aspektidega. Euroopa äh, kaitsepoliitika haaprus on viimasel ajal esile tõusnud äh, seoses nende massiliste jälgimisskandaalidega ja selle taustal tahaksime küsida, millist koostööd me teeme küberkaitse valdkonnas, kas Euroopa Liidul on või kavatseb Euroopa Liit omandada ühise strateegia, mis võimaldab kaitsta meie suveräänsust. kas Euroopa Liit kavatseb kujundada strateegia eh, küberkaitsemeetmete rakendamiseks? valvsus selles valdkonnas on hädavajalik sest viimasel ajal on avaldatud väga palju muret seoses meie IT-süsteemide haavatavusega. ja seetõttu on nüüd tekkinud meie jaoks hea võimalus mõelda selle peale, millisel määral me suudame kaitsta oma IT-süsteeme, äh, rajatisi ja seadmeid, kas me suudame ennast piisavalt kaitsta IT-süsteemide abil äh, teiste riikide rünnakute vastu, mitte ainult USA vastu, väga palju on räägitud USA-st, kuid on väga palju ka teisi riike, äh, kes minu arvates päris kindlasti tegelevad samade äh, toimingutega. võib-olla on palju teisi murettekitavamaid asjaolusid, millest me ei ole hetkel veel teadlikud. ja lõpetuseks äh, härra Landsbergis Euroopa Parlamendist, palun. Eh, thank you, president tänan esimesi. väga palju on täna puudutatud juba olulisi aspekte seoses Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitikaga, kuid üks jäi mainimata ja see nimelt puudutab äh, järjepidevat koostööd NATO-ga, mis on hädavajalik ja äh, valmisolevate riikide tahe tegutseda solidaarselt demokraatlikus rühmituses, sealhulgas ka Euroopa Liit, kasutades ühiseid poliitikaid ja vahendeid, tagamaks rahu ja vältimaks agressiooni. mõnikord kasutatakse äh, vetoõigust äh, ÜRO Julgeolekunõukogus oma huvide kaitseks ja tavaliselt selliseid lähenemisi on rünnanud need, kes kasutavad vetoõigust, äh, äh, et rünnata äh, kollektiivseid kaitset soovivate riikide tegevus. ja nad püüavad saavutada ülemvõidu ülemaailmsetes julgeolekute küsimustes. viimastel aastatel see tendents üha suurenenud. kuna Venemaa ja Hiina ei ole veel Euroopa Liidu liikmesriigid. kas see tähendab, et detsembris äh, arendatakse edasi asjakohaseid strateegiaid või vähemalt ei Äh, loobuda Euroopa Liidu meetmetest ja tegevustest, kui neid ei kiida heaks Venemaa. suur tänu ja lõppkokkuvõttes ma pean ütlema, et äh, küsimusi ei olnud väga palju, aga mõningaid küsimusi siiski oli. härra Lukhol küsimuse, äh, aga annaksin nüüd sõna Euroopa julgeolekuuuringute instituudi äh, direktorile härra Missiroolile, kes on kuulanud meid kannatlikult juba mõnda aega ja võib-olla te võiksite äh, üldisemalt rääkida meile sellest, et mida me sellest ülemkogust võime oodata äh, ja, ja, ja mida me peaksime ootama ja siis annan sõna ka e-, meie teistele kõnelejatele vastusteks. suur tänu! jah ma siis ei tee omapoolset ettekannet siin lõpus, vaid püüan kokku võtta tänast arutelu paari sõnaga äh, ja mul oli au äh, osaleda ka varem sellistel äh, kohtumistel ja Euroopa Parlamendis, liikmesriikide parlamentides, võib-olla räägiksin natuke ka sellest siis. ja nüüd edasi inglise keeles. nagu on õigusega öeldud president Van Rompuy otsus korraldada detsembrikuisel ülemkogul äh, kaitseteemaline arutelu äh, oli äh, riskantne otsus. ja tegelikult see otsus on juba praegu ennast õigustanud ja kui me vaatame, mis on toimunud kaitse ja julgeoleku teemalises arutelus üldisemalt Euroopas viimase paari kuu jooksul, mida on öeldud, mida on avaldatud, Äh, siis olukord on tõesti muutunud võrreldes eelnevaga, on saavutatud üsna suurel määral üksmeelt mitmete kiireloomuliste küsimuste küsimuses, mida siin on esile tõstetud, mida on tõstetud esile nii Euroopa Parlamendis kui ka liikmesriikide parlamentides ning ka asjatundjate hulgas. meie instituut kuulub nende hulka Euroopa tasandil teataval määral. on teataval määral konsensust ja arvamuste lähenemist selles küsimuses, kuidas käsitleda üha suuremaid välisväljakutseid ning üha kärbike, kärbitavaid ressursse äh, nii eelarve kontekstis, kuid ka poliitiliste ressursside küsimuses, poliitilised ressursid ja kooskõla on üha vähenemas ja kui me vaatame, äh, mida siis nüüd on välja andnud äh, nii institutsioonid kui ka sõltumatud mõttekojad ja, ja, ja institutsioonid äh, siis detsembris ja hiljem saavutatava küsimuses võib öelda, et ähm, ressursid, nendest on hea ülevaade, konsensusest on ülevaade ning ja sellest, nendest saavutustest tuleks juba lähtuda ma ei saa täpselt äh, loomulikult ette ennustada siin, mida ülemkogu lõpuks ütleb, kuid juba ülemkogule eelnev protsess on soodustanud potentsiaalselt positiivset tulemust ja see on üks osa sellest äh, protsessist ning seda äh, sõnumit tuleb edastada selgelt ka meie liidritele. aga tahaksin siin veel ühele asjaolule tähelepanu juhtida. see nõndanimetatud üksmeel Äh, loomulikult äh, on teatavaid erinevusi selles äh, osas, kui palju ühed või teised arvavad, kui palju tuleks kooskõlastada, millisel tasandil tuleb kooskõlastada. aga kooskõlastamise osas üldine kokkulepe on saavutatud kuid äh, millest on puudu, on kodanike osalusest. Mm, mina ei leia, et kodanikud oleksid äh, kirglikult osalenud selles arutelus, äh, arutelus ja meedia ei ole sellele protsessile ka kaasa aidanud. kui me vaatame arvamusuuringuid mitte ainult viimase paari kuu jooksul, vaid ka varem, siis on üsnagi rabav, et ühelt poolt julgeolekut ohustavate asjaolude hulgas on äh, sellised julgeolekut ähvardavad allikad, mille vastu saab võidelda sõjaliste meetmetega tähtsusjärjekorras äh, viimaste hulgas. Äh, ebakindlus üldisemalt on Euroopas kasvamas, kuid sõjalisi ohte ei, ei peeta tõsiseks ning äh, teine asjaolu, millele juhiksin tähelepanu, on sellele, et viimastel aastatel, kui eurooplastelt küsida, kas tahate rohkem ühist Euroopa tegutsemist rahvusvahelisel areenil, näiteks kriisi lahendamisel, humanitaarkriiside lahendamisel, ka poliitiliste kriiside lahendamisel ja nii edasi ja nii edasi, siis kodanikud tavaliselt vastavad jah. aga kui neilt küsitakse, kas äh, tuleks suurendada ressursse Äh, mida selleks koostööks eraldada, siis vastavad eurooplased reeglina ei. ja sellest tõttu sellest on tingitud ka meie probleem. tegelikult ei ole see tõsi, et, äh, et kodanikud ei tunne huvi selle vastu, mis nende ümber maailmas toimub, sellepärast et äh, Süüria kriisi puhul näiteks reageerisid inimesed vägagi tundlikult, vägagi emotsionaalselt, aga võib-olla Äh, need vastused, mida kodanikud annavad, ei ole sugugi mitte need samad vastused, nagu poliitikud neilt soovivad. ja võib-olla siis äh, parlamentide otsus äh, hääletada sõjalise sekkumise vastu kajastab väga hästi rahva arvamust, meil on selline sekkumise väsimus Euroopas üldiselt äh, paistab olevat arvamus, et, äh, et sõjaline sekkumine ei aita probleeme lahendada, kui probleemid seki, tekivad ja siin tuleb teha täiendavat tööd, seda peavad tegema nii seadusloojad, äh, mõttekodade liikmed ja nii edasi ja nii edasi, tuleb veenda kodanikke selles, kui kasulik on see, millest me oleme täna rääkinud ja millest me oleme rääkinud ka varem, äh, millisel moel see aitab parandada meie julgeolekut, äh, ka Catherine Ashton tutvustas neile, kui oluline see on majanduslikult seisukohast äh, Euroopa rolli tagamisel maailmas ning ning kuigi kasulik see on ebastabiilsuse äh, ja ebakindluse vähendamise protsessis ja, ja selleks on vaja oma protsessi. Euroopa Liit tavaliselt tuleb selliste ülesannetega mm, suhteliselt hästi toime võrreldes teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Euroopa Liit suudab suurepäraselt äh, algatada mingi protsessi, äh, järelevalve, rakendusmeetmed ja nii edasi ja nii edasi ja seda on siis veel võib-olla vaja järgnevate nädalate jooksul ja ka ülemkogu ajal me peame Euroopa kodanikele seda protsessi põhjendama, samas tagama järjepidevuse, ratsionaalsuse otsuste puhul väga paljud eri, erinevad institutsioonid ja agentuurid on esitanud oma arvamused, on selline üldisem arutelu ja ma arvan, et me peame kõik äh, nendest inspireerivatest äh, panustest äh, inspiratsiooni ammutama, et Euroopa rolli ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitikas parandada. suur tänu, ütleb härra Donjon, selle kokkuvõtte eest ja Claude France võib-olla vastaksite mõningatele küsimustele, mida siin esitati, mõningatele täpsematele küsimustele. ja võib-olla võtaksite ka paari sõnaga omalt poolt otsad kokku. suur tänu, kõigepealt tahaksin öelda, et siin mainiti väga olulisi valdkondi, mitmed teie hulgas tegid seda ja kindlasti äh, on need teemad, mis äh, väärivad riigipeade ja valitsusjuhtide tähelepanu ja mis on kaetud ka proua Estoni raportiga, nagu näiteks äh, merejulgeolek, siis need laevhaiglad võivad olla üks võimalusi, kuidas tagada julgeolekut merel ja me oleme omavahel, oma agentuuris loonud oma võrgustiku mis võimaldab teha koostööd ning oleme valmis ka seda süsteemi äh, laiendama äh, üldisemalt merejulgeoleku kontekstis. siis härra Kaaler mainis siin äh, standardimist ja sertifitseerimist. Äh, loomulikult ka see on väga tähtis küsimus on vägagi tehniline, millega seoses on tekkinud ka mitmeid probleeme ja millest räägivad ka riigipead ja valitsusjuhid ja meie Euroopa Kaitseagentuuris oleme valmis täitma meile antud ülesanded selles kontekstis siis energia valdkond loomulikult väga oluline. rääkisite palju ka küberjulgeolekust ja küberkaitsest, meie teeme oma ettepanekuid, kuid äh, tegemist on ainult väga väikese mõõduka osaga suuremast küberjulgeoleku vallast tehtavast tööst Euroopas. siis härra Kliš, loomulikult selline koostöö NATO-ga on väga oluline ja meil on praegu pidev koostöö ja see, seda kõikides valdkondades, samuti ka Äh, aruka kaitse ja panustamise jagamise küsimuses. ja siis äh, veel üks sõnavõtja mainis siin sõjalist sekkumist, mille eest kannab hoolt peamiselt NATO ja siis ennetavast tööst, mille eest vastutab äh, Euroopa Liit ja Euroopa Kaitseagentuuris meie tegeleme näiteks lennu valdkonnaga, äh, nende nii-öelda kauge juhtimisega, lennusüsteemidega näiteks ja, ja väga tore on, kui me võtame arvesse seda, et, äh, et selliste võimekuste puhul, mis on tegelikult ka sõjalised, äh, on parem võib-olla sünergia me peame kasutama ära julgeoleku ja kaitsepoliitika vahendeid kuid ähm, selge on see, et liikmesriigid otsustavad ära, millised vahendid nad annavad kasutada äh, NATO vägede koosseisu äh, ja ka Euroopa missioonide kasutusele. Äh, lennukid, meil on siin Gripen, Eurofighter äh, ja veel üks lennuk, mille vahel toimub äh, võistlus siin äh, ka F-16, F-35 ja me omalt poolt aitame kaasa analüüsile, analüüsime tuleviku lennusüsteeme ja poliitilised otsused langetavad lõppkokkuvõttes liikmesriigid. ja ma isiklikult tahaksin kommenteerida siin pisut isiklikku laadi kommentaari näol mehitamata lennukite küsimust. ostame varustust lähtuvalt sellest, mis on realistlik, mida me saame kasutada ja äh, samas püüame arvesse võtta äh, tulevikuvõimalusi ning seda, et tulevikus äh, ühistegevusi plaanida. siis Eurogrupi mõte ja struktureeritud alaline koostöö. ma olen seda juba korduvalt öelnud, kuid äh, heaks üllatuseks ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika puhul on olnud väikeste äh, liikmesriikide panus, nad on olnud väga otsustava rolliga, äh, nagu näiteks merejulgeoleku osas Soome, küberjulgeoleku osas Eesti ja, ja Austria ja teised teistes valdkondades, Holland lennunduse valdkonnas ja nii edasi. ja suurriikide osas on veel palju äh, arendada, äh, nii et äh, kas suurriigid hakkaksid ka tõesti sellist arendaja, edendaja rolli täitma. ja ja öö, ähm, väikestel riikidel on oma öö, äh, valdkonnad, ähm, luure, Äh, ja nii edasi ja nii edasi, aga, aga ka suurtel riikidel peab olema oma valdkond. Euroopa, siis me ütleme, et me oleme valmis kandma oma osa maailma julgeolekust ja mis puudutab tööstust, siis äh, Euroopas on mitmetasandiline tööstus, suurtööstus, väikese, väikese tasandi ettevõtted ja Ja väga palju on sellist kahetistööstust. ma arvan, et me peaksime meie tööstusvõimekust parandama ning kandma hoolt selle eest, et äh, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, suurettevõtted on tähelepanu keskuse nii, keskmes, nii et äh, me kõik Euroopa riigid leiaksid, mida nad äh, soovivad meie siseturult. Merci, merci beaucoup uh,. Debate. härra Popovski, palun. aitäh. arutelud näitasid taaskord, et uh, arutelud Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimuses. Neid tuleb vaadata laiemas kontekstis, Euroopa juhtimise kontekstis ja, ja muuhulgas puudutab see ka rahanduspoliitikat ja muid valdkondi, majanduspoliitikat ja seetõttu kavatsevad-ki riigipead ja valitsusjuhid enam kui kunagi varem osaleda nendes aruteludes kui ma lugesin kõrge esindaja aruannet, õigemini, kui te lugesite kõrge esindaja aruannet, siis eh, ilmselt te märkasite, et ta ei ole teinud ettepanekuid luua juurde uusi struktuure või saada juurde uusi pädevusi ja seda meelega nii me ei soovi. haarata endale uusi pädevusi juurde, vaid eh, pigem soovime me edendada konvergentsi lähenemist. meil on vaja rohkem mõelda koostöövaimus ja tegutseda koostöövaimus Euroopas nii võimekuste suurendamisel kui ka e, riikliku planeerimise kontekstis ja sellele on konkreetselt Cathy Ashton oma aruandes ka viidanud. me ei soovi luua mingit Euroopa asutust, kes hakkaks vastutama Euroopa planeerimise juurde. loomulikult tuleb tagada täiendavus NATO-ga, aga me peame nii-öelda nägema ette täiendavusega Euroopa tasandil selleks, et erinevate liikmesriikide otsused täiendaksid üksteist. olen nõus sellega, et ühine julge-, ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on välispoliitika, välissuhete üks osa ja see on üks väga olulisi vahendeid, mis on Euroopa Liidu käsutuses teiste töövahendite nagu arengupoliitika ja diplomaatiliste suhete kõrval ja sellisena tuleb seda ka käsitleda. endiselt on väljakutseks see, et meil puudub selline ühine arusaam, ühine kontseptsioon ja seetõttu oodatakse ka nii-öelda uut strateegiat. siin räägiti, et meil on vaja järelemõtlemisperioodi mõtlemaks, milline on Euroopa roll maailmas ja selle järelemõtlemisperioodi lõpul võib-olla töötatakse välja uus lähenemisviis, aga seda ei tohi ennetada. ja ära ei tohi unustada ka seda, et me seisame silmitsi uute ohtudega, mis on väga teravad ja sellega on äh, paljud Euroopa kodanikud äh, otseselt kokku puutunud, nagu näiteks äh, merejulgeolek, see, mis toimus Lampeduusa saare lähedal või ka küberjulgeolek. kui me keskendume nendele uutele ohtudele siis ähm, sellega on meil võimalus äh, tutvustada ja müüa Euroopa julgeolekut ja kaitsepoliitikat laiemale avalikkusele. ja nüüd vastuseks konkreetsetele küsimustele lühidalt, esimees. mis puudutab ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika võimaluste kasutamist humanitaareesmärkidel, ma keeraksin asja pahupidi ja ütleksin, et me võiksime kasutada sõjalisi mm, vahendeid äh, humanitaareesmärkide saavutamiseks, äh, me oleme seda juba varemgi teinud, näiteks Atlanta äh, missioon, mis pakub turvalisust maailma toiduprogrammile, toiduainete toimetamisel näiteks. ja nüüd ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika operatsioonide finantseerimine Anna Komes viitas sellele, seda küsimust on arutatud liikmesriikide vahel, ähm, puudub veel konsensus selles osas, et luua selline startup fond, aga me oleme valmis äh, uuesti selle mehhanismi läbi vaatama aastaks kaks tuhat viisteist, see annab meile uue võimaluse äh, selle teemaga tegeleda, aga me ei tohi ära unustada ka ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika tsiviilaspekte, millest täna on väga palju räägitud kõrge esindaja aruandes viidatakse sellele, et me peaksime vaatama läbi need eeskirjad, mis on aluseks vägede kasutamiseks tsiviileesmärkide saavutamisel. nii et eh, kõik olete kursis sellega, mis, millega seisime silmits Liibüas või, või ka eh, Somaalia poolsaarel küberjulgeolek. nagu te teate, siis Euroopa Liidul on juba küberjulgeoleku strateegia, mis võeti vastu käesoleva aasta alguses. sellele eelnes teatis, kõrge esindaja ja komisjoni teatis, mille kiitis heaks ülemkogu juunis ning strateegia käivitati paralleelselt seadusloomeprotsessiga komisjonis ning julgeoleku direktiivide võrgustiku raames ehk töö endiselt käib. ja mis puudutab äh, Lissaboni lepingu potentsiaali maksimaalset ärakasutamist, äh, proua Kopa rääkis sellest, me oleme arutanud seda liikmesriikidega ja väga ei soovita kasutada ära äh, seda kasutamata potentsiaali alalise koostöö võimalusi proovisime kahe tuhande üheteistkümnendal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal seda, ehk ähm, üldiselt ähm, tuleb leppida sellega, et konsensus pole ja, ja konsensus on endiselt nõutav. ja siis teatise küsimuses. Need küsimused, mis on laual, on nii tihedalt seotud äh, rahvusliku suveräänsuse küsimustega, paljud viitasid teist sellele tõesti, eh, kommunikeerimine on väljakutseks meile kõigile, mitte ainult kõrgele esindajale ja, ja, ja meile teistele, vaid me kõik oma koduriikides peame jõudma nii-öelda oma kodanikeni, et nad mõistaksid, et julgeolek ja kaitse on olulised. suur tänu! tegemist oli äärmiselt sisutihedate äh, ja põhjalike ettekannetega ja sõnavõttudega. ma tahaksin tänada teid selle, sellel kohtumisel osalemise eest äh, ja hoiame kindlasti silma peal arengutel enne ülemkogu ja ülemkogul samuti ja äh, järgmisel aastal toimub parlamentidevaheline kohtumine aprillikuus Kreeka eesistumise ajal ning siis on kindlasti ka võimalik ülemkogu tulemusi kommenteerida, loodetavasti need tulemused on äh, märgatavad ning äh, nagu paljud ütlesid, tegemist on protsessi algusega, äh, otsuste elluviimine ja järgnev protsess on palju olulisem kui otsused ise ja nagu ütles nagu ütlesid liikmesriikide kolleegid, äh, tegemist ei tohi olla jällegi ühe kohtumisega enne järgmist kohtumist viie aasta pärast. tegemist peaks olema pideva protsessiga, äh, mis äh, on praegu kannatanud kriisi tõttu. suur tänu meie esinejatele, meie härra Popov Krasnodebski ja proua Arno, härra Missiroli ja kõikidele osalistele on äh, meil pakkuda ka pisut äh, äh, hamba alla panemist